Jag vill eh, hälsa alla kolleeg-. ma sooviksin tervitada kõiki kolleege ja kõiki, kes siin saalis kohal on. südamest tere tulemast ja nüüd eh, võin teile öelda, et meid ootab ees väga põnev pärastlõuna. meie päevakorra esimene punkt täna on päevakorra kinnitamine me oleme teinud mõned väikesed muudatused päevakorda, punktid viis ja kuus, mis puudutavad suulist küsimust ja resolutsiooni äh, vägivalla kohta. me hakkame neid punkte arutama koos, niisiis punktid viis ja kuus tulevad arutusele koos. Äh, punktides seitse ja kaheksa osas teeme samamoodi, me arutame neid kahte punkti koos ja neid punkte me arutame homme hommikul pärast kümnendat päevakorrapunkti. punkt üksteist, Stockholmi programm, tuleb arutusele homme kell üksteist. niisiis, need on väikesed muudatused, mida me päevakorda oleme teinud. kas me võime lugeda päevakorra kinnitatuks? niisiis, päevakord on kinnitatud. nüüd äh, eelmiste koosolekute protokollid esimese septembri koosoleku protokoll on teile välja jagatud ja kui kellelgi vastuväiteid ei ole enne tänase istungi lõppu, siis loetakse protokoll kinnitatuks. nii, kolmas päevakorrapunkt, juhataja teadaanded. ma tahaksin kõigile kolleegidele teatada, et Leena Maniadi meie sekretäriaadist lahkub meie sekretäriaadist esimesest oktoobrist. ta hakkab töötama eelarve kontrolli komisjonis selle asemel. ma tahaksin kasutada võimalust ning kogu komisjoni nimel tänada Helenat selle töö eest, mida ta on teinud meie komisjonis ja soovin talle õnne uuel ametikohal. veel üks teadaanne meie komisjoni liikmed kutsutakse ühisistungile välisasjade ja arengukomisjoniga, see peaks toimuma kaheteistkümnendal oktoobril kella kuuest kella seitsmeni. doktor Asher Rose Nigero, kes on öö, äh, ÜRO äh, kõrge esindaja äh, tuleb kohale ning tema osaleb väga aktiivselt just nimelt naisõiguste küsimustega. nii et, et kõik saadikud, kes soovivad sellel istungil kohal olla, on teretulnud. igatahes info saadetakse edasi kõigile komisjoni liikmetele ja te saate ka päevakorra. nii et, et ma loodan, et meie komisjoni liikmed saavad sellel ühisistungil samuti osaleda niisiis, need olid äh, kolm esimest päevakorrapunkti ja nüüd läheme neljanda päevakorrapunkti juurde. meie ülesandeks on määrata liikmed ekspertide kogusse, mis tegutseb Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi juures. see on meie jaoks äh, suur privileeg, et me saame need liikmed nimetada. koordinaatorid otsustasid, juba varem äh, menetluse üle, kuidas me hakkame neid kandidaate nimetama. me valisime välja oma tööviisi, kuidas nimetada ametisse liikmed ja asendusliikmed. Äh, kõigile saadikutele on antud võimalus esitada kandidaate ekspertide kogusse ja saadikud on seda ka teinud. me oleme saanud terve rea ettepanekuid. esimesel septembril otsustasid koordinaatorid et me peaksime nimetama kuus kandidaati, kes siis kutsutakse meie komisjoni istungile. ja sellesse punkti me tänaseks olemegi jõudnud. niisiis, nüüd on kätte jõudnud see aeg ära kuulata need kuus kandidaati, kuulata, milline on nende kogemus soolise võrdõiguslikkuse vallas ning samuti saame kuulda nende seisukohti selle kohta, millise panuse nad suudaksid anda ekspertide kogu töösse. meil on kuus kandidaati, kellel kõigil on võimalus end täna teile esitleda. me mõtlesime, et oleks hea, kui kõik kandidaadid saaksid kõigepealt kümme minutit selleks, et oma kogemustest rääkida rääkida oma kogemustest soolise võrdõiguslikkuse vallas ja üldse anda meile ülevaade sellest, millise panuse nad saaksid soolise võrdõiguslikkuse instituuti anda. siis eh, umbes kümme minutit saame me neile küsimusi esitada ning eh, sellist menetlust rakendame siis kõigi kandidaatide puhul ning homme koordinaatorid otsustavad selle üle, Eh, millised kandidaadid siis ametisse nimetatakse. niisiis, selline on menetlus, mille, millest me siis kinni peame ja nüüd on mul väga hea meel tervitada siin esimest kuuest kandidaadist. selleks on eh, proua Liis Geli, kes töötab praegu eh, direktorina üksuses, mis tegeleb laste ja naiste äh, kuritarvitamise alaste uuringutega Londoni ülikoolis. proua Kelly, nüüd on teil sõna umbes kümneks minutiks Aha, this yes, one works. Okay. Thank you, madam. suur tänu, proua esinaine suur tänu kolleegidele, kes peavad mind eksperdikandidaadiks, aga ma tahaksin kõigepealt rääkida teile oma taustast, kuidas ma mõistan soolist perspektiivi, kuidas ma mõistan inimõigusi, ma arvan, et nad peavad olema soolise võrdõiguslikkuse temaatika keskmes. Euroopa Liit on juba liikunud selles suunas, kaasa arvatud Daphne programm, teekaart ja hiljuti äh, on soovitud ka harmoneerida vastavat seadusandlust. Äh, naistekomisjoni töö tulevikus on kindlasti see, mis annab pidepunkte edaspidiseks tegevuseks ma olen tegelenud akadeemilistes ringkondades praktikuna juba peaaegu kolmkümmend aastat nende küsimustega. praegu peetakse mind äh, eksperdiks, eelmine aasta lõpetasin ma globaalsete indikaatorite väljatöötamise ning äh, minimaalsete standardite väljatöötamise tugiteenusteks kodune vägivald, seksuaalvägivald, prostitutsioon, naistega kauplemine, naiste ohutus, kõik on väga olulised teemad, ma olen nendega tegelenud samuti lastekaitsega, laste ärakasutamisega ning äh, ma olen osalenud üle sajas projektis, kümme nendest on olnud riikidevahelised, rahvusvahelised, Daphne kaudu oleme me äh, lõpule viinud just äh, vägistamisuuringu üle, mis oli üle-euroopaline, ma olen tegelenud ka eh, selle temaatikaga koostöös rahvusvaheliste ekspertidega, vabaühendustega kogu Euroopast ning eh, meil eh, on ka saavutusi muutmaks seadusandlust, praktikat, see töö on nagu lakmustest, mis me oleme teinud selleks, et midagi muuta peab ütlema, et lastepornograafia ei ole lihtsalt laste piltide levitamine, vaid see on laste kuritarvitamine. praegu tegelen konsultatiivprojektidega, nõustan ehm, prokuratuuri, Justiitsministeeriumi, politseid ja ma olen ka naistekomisjonis, mis juhatab neljakümne vabaühenduse tööd. Ehm, meil ei ole veel ühtset arvamust ja tegevust selles valdkonnas, aga me tegutseme selles suunas, et ühendada oma jõudusid. ma olen lõpet-, õpetanud juba tuhande üheksasaja kaheksakümne kaheksandast aastast ehm, ülikoolis ja muide, praegu õpetan ainsat kursust, mis puudutab naistevastast vägivalda, eri, seda kursust äh, antakse praktikutele, kes tegelevad niisuguste küsimustega oma igapäevatöös. minu jaoks äh, on äh, suuline küsimus seotud kõigi valdkondadega, see mõjutab poliitikat, naiste-meeste võrdõiguslikkust, sinna kuulub ka inimese turvalisuse kontseptsioon üldiselt, mõju majandusele, kliimamuutustele, aga kindlasti tuleb soolise võrdõiguslikkuse analüüsi uuendada, me peame arvestama eh, muutunud reaalsust, eh, teoreetilisi perspektiive, hiljuti eh, arvasin, miks on, või mõtlesin selle, miks on vaja soolise võrdõiguslikkuse institutsiooni, see on niisugune võimalus, mis annab ühendada ekspertide, teadlaste, praktikute jõupingutused, ähm, naised, mehed, nende elu äh, muide sõltub erinevalt või, või saab erinevalt mõjutatud nendest küsimustest. Suurbritannias on äh, kõrgetasemelised ekspertteadmised, mida saaks ära kasutada soolise võrdõiguslikkuse Äh, raamistikus. miks ma siis kandideerin? arvestades äh, erinevaid uuringuid, me teame, et üks kahest või üks neljast äh, naisest Euroopas kogeleb, on kogenud vägivalda oma elus ja kõiki meid puudutab see igapäevane vägivald. vanus, puud, puuded, noored naised, kõigi nende küsimustega tuleb tegeleda, samuti eh, mõelda sellele, millele vägivald viib, eriti vägivald lähisuhetes, aga ka töösuhetes, elukohas, spordis, migratsiooni kontekstis. samuti teame me, et korduvalt märkamatu, äh, märkamatuks jäänud äh, vägivald mõjutab äh, nii rahva tervist, laste heaolu, sotsiaalset ühtsust, sotsiaalset eraldatust. see nimekiri on piisav selleks, et võtta tähelepanu alla naistevastane vägivald. aga veel on üks väga oluline põhjus, miks seda teha vägivald on nagu sõltumatu struktuur, mis tekitab ebavõrdsust. kui äh, soolist võrdõiguslikkust arendatakse, siis ei tähenda see, et äh, vägivald naiste vastu automaatselt väheneb. muidugi on tähtis, et naiste esindatus poliitikas oleks suurem, et äh, palgavahe väheneks aga teooria ja mõned ütlevad, et ka praktika näitavad vastupidist, vadupidist tendentsi. ja sama võib öelda ka naistevastase vägivallaga, mis kasvab. Põhjamaades, iseäranis Rootsis, on soolise võrdõiguslikkuse näitajad väga tähtsal kohal, aga samas peab tun-, tunnistama, et naistevastane vägivald ei ole sugugi madal. Rootsis on muide kaks korda vägistamiste arv suurem kui Suurbritannias, üldse need näitajad on kõrgeimad Euroopas. ja muide, soolise võrdõiguslikkuse poliitika nii-öelda kaasnähuna on tegelikult hakanud naistevastane vägivald äh, tõusma ja seda tuleks arvestada. Euroopa Liit ja Euroopa Nõukogu on äh, selle temaatika mõjutamisel väga palju ära teinud nii äh, perevägivalla vähendamiseks kui ka naistega kauplemi-, kaubitsemise vähendamiseks. aga muide, kõige levinum vägivallaviis on lihtsalt naiste ahistamine Euroopas on ka praktikalaboratooriume äh, rajatud, mille, mille uuringute tulemustest on meil kõigil väga palju õppida naistevastane vägivald on võtmeteema, kuigi paljudes riikides on just mehed kõige skeptilisemad selle teema suhtes kaheksakümmend kaheksa protsenti intervjueeritud äh, naistest Euroopas arvavad, et selle, äh, selle vägivalla vastu tuleb võidelda. tahaksin ära kasutada oma tulevas, tulevases töös oma ekspertteadmisi, kaasajastada uuringuid ning luua dialoogi nii, et ka teie töö kajastuks rahvusvahelises poliitikas suur tänu! suur aitäh, äh, proua Kelly ja nüüd on saadikutel võimalik esitada küsimusi. Eh, palun, proua Pandika suur tänu teile teie sõnavõtu eest ning äh, ma sooviksin teile esitada järgmise küsimuse. järgmised küsimused õigemini. Teil on laialdasi kogemusi võitluses äh, naistevastase vägivallaga. mida teeksite teie selleks, et käivitada üle-Euroopaline instituut? millised sammud tuleks kõigepealt astuda? millised raskused võiksid tekkida, millised oleks teie jaoks eh, suuremad väljakutsed Euroopa eh, valdkonnas? aitäh ja nüüd saab eh, sõna Liis Kelly jällegi, et küsimusele vastata ma arvan, et üks kõige suuremaid probleeme on konsensusele jõudmine selles osas, mis asi on sooline võrdõiguslikkus. on vähemalt neli erinevat arusaamist soolisest võrdõiguslikkusest Euroopas, igas riigis ei nähta seda ühtemoodi, mõnedes riikides rõhutatakse ühtesid poliitilisi suun-, suunitlusi, teistes teisi, nii et, et ma arvan, et kõige esimene ülesanne oleks paika panna need alused, äh, millel me tegutsema hakkame, me peame saavutama üksmeele selles osas, mis on sooline võrdõiguslikkus. järgmiseks sammuks oleks vaadata, millised on need takistused või väljakutsed, äh, millest tuleb jagu saada selleks, et soolist võrdõiguslikkust saavutada ja siin läheks vaja regionaalset lähenemisviisi, sellepärast et äh, piirkonniti on need väljakutsed erinevad probleemiks on alati see, et sooline võrdõiguslikkus äh, on äh, midagi, äh, mida, mida vaadeldakse teiste poliitikate kõrvalnähtusena ja mitte keskse nähtusena. ometigi peaks see olema meie poliitikates kesksel kohal, see peaks olema Euroopa õiguses kesksel kohal, aga me kõik teame, et ta ei ole seda. seega me peame leidma viise, kuidas seda poliitikat ei tõrjutaks kuskile äärealadele, vaid ta oleks igale poole kaasatud. ja tihtipeale tuleneb selline tõrjutus sellest, et ei teata, mida tähendab sooline analüüs. inimestel ei ole vajalikke oskusteadmisi eh, nii Euroopa Liidu masinavärgis kui ka liikmesriikide eh, valitsemissüsteemides. aitäh proua Kõnelison. Um, <clears throat> uh, äh, aitäh selle sissejuhatuse eest, et teil on suured teadmised äh, võitluses naistevastase vägivallaga. soolise võrdõiguslikkuse instituut äh, on seotud kõigi teemadega, mis puudutavad naisi, olgu siis tegemist võrdõiguslikkuse või soolise võrdõiguslikkusega Äh, teil on kolmkümmend aastat kogemusi soolise äh, võrdõiguslikkuse küsimustes ja selle aja jooksul te ilmselt olete saanud kogemusi ka teistest poliitikavaldkondadest nagu naiste osalus otsuste langetamise protsessis ja võib-olla te võiksite natuke sellest ka rääkida, sest sissejuhatavas sõnavõtus te rääkisite ainult vägivallast naiste vastu ma otsustasin kõnelda sellest, millest ma kõige rohkem tean ja kus ma tõesti saaksin eksperdiks olla, aga tõepoolest, mul on kogemusi ka laiemas soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas. ma olen neli aastat töötanud äh, komisjonis Ühendkuningriigis, mis tegeleb naiste võrdõiguslikkusega, meil on olemas projekte, äh, mille abil me üritame naiste osalust just kohalike omavalitsuste tasandil suurendada, sest tihtipeale need äh, eesmärgid on paika pannud riiklikul tasandil, aga naiste jaoks on väga suur samm kohe riiklikul tasandil osalema hakata ja meie oleme võtnud oma projekti eh, eesmärgiks selle, et naised saaksid kõigepealt osaleda kohalikul tasandil ja, ja sealt siis juba mujale edasi minna. Eh, samuti oleme paika pannud seatud sihtmärgid nendele ametkondadele, mis eh, määravad inimesi avalikesse organitesse. ja nüüd on meil selline eesmärk et, et viiskümmend protsenti nendest peavad olema naised ja, ja see need on üks võimalus, et äh, kuidas naised saavad tõesti näidata, et neil on teadmised ja kogemused. Äh, mulle tundub, et sooline võrdõiguslikkus on äh, uus viis, kuidas selliste küsimuste üle mõelda ning see Äh, paneb justkui juriidilise kohustuse kõigile avaliku sektori ettevõtetele, koolidele, politseijaoskondadele, et nad, neil oleks soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava ja nad peavad selle oma organisatsiooni jaoks välja töötama. Nad peavad endale seadma eesmärgid, mida nad püüavad kolme aasta jooksul saavutada Äh, praegu me oleme selle programmi väga varases staadiumis. aga just selline soolise tasakaalu saavutamine avalikus sektoris on üks valdkond, millele peaksime keskenduma. proua Bauer, aitäh, mul on ka üks küsimus. mis teie arvates äh, ootab meid tulevikus, meil on vaja uut strateegiat, on meil vaja rohkem õigusakte, paremat õigusaktide jõustamist äh, või on meil vaja paremat keskkonda äh, selleks, et korrigeerivaid meetmeid kasutusele võtta. kuidas me saaksime tulevikus soolist võrdõiguslikkust süvalaiendada? mina ei ole inimene, kes oskaks väga hästi selliseid valikuid teha. ma arvan, et tegelikult meil on vaja tervet rida strateegiaid, mitte ainult ühte strateegiat. aga ma arvan, et meil tuleb anda inimestele võimalus töötada positiivselt sooanalüüsiga ja see sooanalüüs ei puuduta ainult naisi. me peame aitama Eh, inimestel vaadata kriitiliselt maskuliinsust. näiteks eh, teadusringkondades, eh, korrakaitses, miks inimesed ei küsi? miks enamik kuritegudest on toime pandud meeste poolt? kas see on maskuliinsuse osa, et tuleb kuritegusid sooritada? me peaksime Äh, võib-olla mõtlema hakkama hoopis teisiti, kuidas kuritegevust vähe, vähendada. aga seda, seda küsimust ei esitata, sest sugu on midagi, soolised küsimused on midagi, mis on alati seotud naistega. me peame mõtle-, muutma oma mõtlemist, me peame muutma seda, kuidas me küsimusi esitame, et võib-olla jõuaksime teistsuguste strateegiateni. aga ma ütlen, et ma, ma tõesti eh, sooviksin, et ma saaksin teile öelda, et meil on olemas üks strateegia ja kui me selle valime, siis me saavutame kõik, ma sooviksin, et ma teaksin, milline selline strateegia oleks. aga eh, ma, ma tean, me oleme proovinud asju, mis ei ole toiminud, oleme proovinud asju, mis on natukene toiminud ja me alati plaanime proovida uusi asju. suur tänu tahaksin nüüd ühe kommentaari esitada ja ühe küsimuse. kõigepealt naistevastase vägivalla küsimuses on näha, et statistika registreeritud kuritegude kohta on mõnedes riikides äh, nii-öelda kõrgem või näitab, et kuritegusid on olnud rohkem kui teistes riikides, te tõite näite Rootsi kohta, aga eh, need kõrged arvud, kas need võiksid tuleneda ka seadusandlusest lihtsalt, et ühes riigis registreeritakse rohkem kuritegusid sõltuvalt eh, seadustest ju äh, on erinevad viisid, milliseid kuritegusid re-, registreeritakse, kuidas abi antakse ohvritele ja nii edasi. ja teiseks, arvestades teie pikaajalist kogemust soolise võrdõiguslikkuse teemaga tegelemisel, tahaksin kuulda teie hinnangut soolise võrdõiguslikkuse instituudi ja nende ekspertkogu kohta. mil, mis peaksid olema selle instituudi peamised prioriteedid? nüüd äh, kuritegude registreerimise selgitamine on äh, olnud äh, ka teadusringkondades juba pikka aega mureks. kõigepealt tuleks vaadata, kui täpselt politsei ja uurijad registreerivad seda informatsiooni, mida nad saavad. osad on kindlasti palju järjepidevamad kui teised ja teil oli täiesti õigus, kui näiteks ähm, vägistamise definitsioon on väga laialdane, siis on võimalik mitmeid kuritegusid registreerida vägimise all, vägistamise all. aga väga raske on välja selgitada, kust need erinevused tulenevad. seksuaalvägivald kindlasti on seotud ka sellega, et kas naisi toetatakse, kas naisliikumine on üldse arutanud seda küsimust, kas on arutatud meedias näiteks rassi küsimust, kas äh, ametiasutused on ise äh, tervitanud seda, et äh, naised teavitavad vägivallajuhtumitest. ja teiseks tahaksin öelda, et peab tunnistama, et, et erinev vägivald on erineva tasemega erinevates riikides muidugi soovitakse sageli öelda, et ei, see on kõik ühtmoodi igal pool, ei ole, sugugi mitte. aga me ei tea täpselt, kui suured erinevused on. prioriteedid nüüd selle instituudi jaoks minu arvates võiksid olla kõigepealt ehm, vaadelda, millised on institutsionaalsed barjäärid soolise võrdõiguslikkusega tegelemiseks ja laiema perspektiivi loomine sellele küsimusele. üldiselt arutatakse neid küsimusi liikmesriikide parlamentides, aga suur väljakutse on uuendada oma soovi tegeleda selle temaatikaga. teine prioriteet võiks olla see, et te-, selgitatakse välja, millised on kõige suuremad välja, väljakutsed üldse naistele lähiajal pikemas perspektiivis ja nendele tulekski siis keskenduda. suur tänu, näen, et veel on kaks küsimust, kõigepealt Šimanski ja Rakosta. või härra Šimanski, palun. tänan väga huvitav sõnavõtt. suur aitäh selle eest, et te rääkisite ka mehelikkuse küsimusest. siin ei ole ju küsimus mitte ainult naistes, vaid ka meestes. ning äh, see, mm, selle tõestuseks, äh, selle tõestuseks ei ole küll see, et äh, meil on parlamendis ainult naisõiguskomisjon, meesõiguskomisjoni ei ole kuid mul on äh, praktiline küsimus, see puudutab äh, üsnagi olulist küsimust, mis äh, puudutab siis isaduspuhkust, see on üsnagi uus nähtus. see muutub aina populaarsemaks, minu küsimus on aga järgmine, võttes arvesse võrdseid võimalusi, kuidas teie kui ekspert suhtute isaduspuhkusesse? vastake otseselt, kas see on oma tegelikus väärtuses võrdne emaduspuhkusega? kas see on asendus emaduspuhkusele või on see täiend, lisand, mis peaks rikastama emapuhkust kui sellist? kas isaduspuhkus on ähm, Äh, lihtsalt selline täiend, mis ei saa tegelikult emaduspuhkust kui sellist asendada. Be... arvan, et meie eesmärgiks võiks olla see, et lastevanemad, kes ei pruugi alati olla paar, kus on üks mees ja üks naine, võiksid taotleda vanemapuhkust ja nii peaks seda puhkust ka nimetama see peaks olema meie eesmärk. minu meelest on suuri probleeme seal, kus naised teenivad palju vähem kui mehed ja äh, kui selle puhkuse eest ei saa piisavalt äh, kompensatsiooni, seega äh, perekond kannatab majanduslikult siis, kui need sissetulekud on erinevad neid küsimusi on nii palju, mis on kõik omavahel seotud, näiteks kui ähm, vanematel ei ole sarnased palgad, siis nad peavad ju jagama vanemapuhkust, ei ole võimalik seda, neid küsimusi niimoodi lõhestada. suur tänu. ja nüüd viimane küsimus Rakostalt. suur tänu Rokelile sõnavõtu eest, ma tõesti näen, et ta suhtub väga kirglikult nii keerukasse temaatikasse nagu laste ja naiste vastane vägivald. ma nõustun täiesti, et meil on vaja niisugust instituuti, kus on ka konsultatiivfoorum, kus siis erinevad spetsialistid saaksid kogu temaatikat arutada. see teema, et tõesti ei seostu ainult naistega, me peame mõtlema ka meestele ja instituut peakski tegelema mõlema sooga kindlasti tuleks välja selgitada, millised lõhed nende kahe soo vahel eksisteerivad üldse ühiskonnas minu arvates peaks institutsioon olema eelkõige nõuandefoorum, me räägime praegu Euroopa Liidust kahekümne seitsme liikmesriigiga, me peame aga tagama ka selle, et soolise võrdõiguslikkuse statistikat, informatsiooni, organisatsiooni tegevust saaks võrrelda. praegusel hetkel ei ole liikmesriikides tegutsevad organisatsioonid eriti tõhusad ja seetõttu ongi vaja niisugust instituuti, kes oleks nagu tehniliseks toeks poliitika elluviimisel liikmesriikides, samuti kontrollimaks, kas sooline võrdõiguslikkus on liikmesriikides tagatud. seega minu arvates on vaja niisugust laiaulatuslikku lähenemist ma ei tea, kas teie nõustute sellega, kindlasti on omad piirangud olemas, aga mina arvan, et temaatikasse tuleb võimalikult laialt suhtuda. proua Liskeli, palun. jah, ma nõustun teiega täiesti. me peame kokku leppima, millised on üldised näitajad või indikaatorid, aga e, tuleb kaugemale minna e, tööhõivest, palgaküsimustest, vägivallaküsimustest, kõik liikmesriigid peaksid äh, statistikat edastama ja see on suureks väljakutseks. ÜRO, Euroopa Liit, Euroopa Nõukogu on äh, esitanud oma nõudmisi juba kakskümmend aastat selle kohta, et edastataks soolise võrdõiguslikkuse statistikat. enamusel juhtudel on liikmesriikidel või ei ole liikmesriikidel õnnestunud seda statistikat koguda, seetõttu ei ole meil vaja eriti keerukat instrumenti, aga midagi, mingit alust on vaja ja tõesti oleks hea, kui me saaksime mm, statistikat võrrelda. liikmesriikide statistika kogumine muide on sageli nii erinev, et me ei tea üldse, kas me võrdleme sarnaseid asju. meil on vaja sarnaseid indikaatoreid, näitajaid ja mõista ka, kuidas liikmesriikides need näitajad toimivad ma nõustun teiega selles osas täielikult. ma tahaksin ka teha ettepaneku, et eh, meil on vaja niisugust kontseptsioonide kogu, et me ei räägiks lihtsalt kord naistest, kord meestest, vaid me räägiksime eh, sugudevahelisest suhtlu-, suhtlemisest, eh, suhtlemisrežiimist, nii et me ei vaidlustaks Äh, seda, kas me räägime ühest soost liiga palju, teisest vähem. me peaksime eelkõige arvestama, millised on seosed naiste ja meeste vahel ja milline on soolise võrdõiguslikkuse või selle puudumise tagajärg ühiskonnale. meil on vaja niisugust retoorikat, mis aitaks üle saada tarbetutest vaidlustest selle kohta, mis see sooline võrdus, võrdõiguslikkus on või mis see ei ole komisjoni nimel soovin teid tänada teie sõnavõtu eest ning suur tänu ka kõigi küsimuste eest ja mis esitati kõigi huvitavate vastuste eest, aitäh! you Då vill jag välkomna fru Nik- seega nüüd tervitaksin järgmist kandidaati, Nicoleta Pitut, kes tegeleb praegu romide sotsiaalse äh, integratsiooni keskuse juhtimisega Bukarestis ja äh, me ootame suure huviga teie ettekannet teie kogemuste kohta soolise võrdõiguslikkuse alal ja selle kohta, milliseid äh, teadmisi saaksite te ekspertfoorumis jagada. kõigepealt anname teile kümneks minutiks sõna ja siis saavad komisjoni liikmed teile küsimusi esitada, palun. Hello uh,, good afternoon. So tere. ma ei hakka ennast uuesti üle esitlema sest äh, mind juba esitleti. kõigepealt ma räägin teile oma kogemustest inimõiguste ja naiste õiguste valdkonnas. kaheksateist aastat olen nüüd olnud ähm, inimõiguste aktivist ja eriti tegelenud mustlaste õigustega. alustasin sellega üheksakümne esimesel aastal Rumeenias ning äh, pärast seda olen liikunud Euroopa rahvusvahelise tasandi suunas. olen teinud tugevat tööd rahvusvaheliste organisatsioonide juures, erinevate eh, sotsiaalsete liikumiste juures, kaitstes eriti mustlasnaiste õigusi. üheksakümne üheksandal aastal koostasin Euroopa Nõukogu jaoks esimese raporti eh, mustlast naiste olukorra kohta, see oli esimene selline raport ning eh, ma esitasin selle Euroopa Nõukogu mustlase ja rändrahvaste komisjonile. ma olen seda teinud nüüd juba kümme aastat ma olen jälginud erinevaid soovitusi ja olen koostanud raporteid ja seda väga kangekaelselt ja järjekindlalt. ma olen töötanud Euroopa Nõukogus, samuti olen teinud ÜRO-ga koostööd, teinud erinevatel viisidel. ma olen teinud koostööd ka erinevate vabaühendustega, ÜRO Eh, naisõiguskomisjoniga, samuti Pekingi platvormi Peking pluss viis, Peking pluss kümnega ja olen ka eh, süvalaiendamisküsimustega tegelenud erinevates foorumites. samuti ka ÜRO tasandil olin osa ekspertrühmast Durbani konverentsi ettevalmistamisel see oli ekspertrühm, mis esimest korda ja me olen olnud aktiivne ka lobiorganisatsioonides ning äh, on vastu võetud ka tegevusplaan mustlas küsimustes ja see samuti tegelikult soolise võrguõiguslike küsimustega ja olen teinud ka lobitööd nai-, mustlasnaiste küsimuse süvalaiendamisega, võideldes sealjuures naiste äh, inimkaubanduse vastu. olen olnud ka eh, olen olnud ka ODHR-is tegev ja olen võidelnud eh, inimkaubanduse vastu mustlaskogukondades. loomulikult olin ka väga aktiivne olnud mustlaste sotsiaalse kaasamise osas, see on olnud väga oluline initsiatiiv, nagu te võib-olla teate, sest väga paljud liikmesriigid on selle initsiatiiviga kaasa läinud ning ma olen ka eh, teinud tööd selle nimel, et sooline võrdõiguslikkus saaks osaks sellest tööst, sellest tege-, selle tegevuskava juures. kuid kahjuks selle tegevusklava rakendamine, eriti just soolise võrdõiguslikkuse küsimus ei leidnud eriti suurt kajastust ega edu. ning veel Euroopa Parlament, ma olen teinud lobitööd juba väga pikka aega, mustlast naiste raporti osas, mis võeti kahe tuhande kuuendal aastal Euroopa Parlamendis, oli, ma osalesin kuulamisel ja raporti ettevalmistamisel, samuti olen olnud aktiivne. kuulmi-, kuulamise korraldamisel, mis puudutas naiste tööhõivet Kesk- ja Ida-Euroopas. ja ma olen koostanud ka faktidest dokumendi just äh, mustlasnaiste töö, tööhõive kohta. ja oleme, olen teinud äh, naiste töö, mustlasnaiste tööhõive kohta raporteid ka Lõuna- ja Kagu-Euroopa piirkondade kohta. ning äh, nüüd äh, mustlasnaiste aktiis-, aktivistide kaasamine. Hakk-, äh, me kaasasime äh, naisi, kes olid juba aktiivsed vabaühendustes, mustlas vabaühendustes, kuid nad ei olnud üritanud kuidagi ühineda, et oma häält kuuldavamaks teha. ning äh, Äh, koordineerisin võrgustiku tekkimist äh, mustlasnaiste vahel viieteistkümnes riikides, riigis ning samuti ka äh, koolituste läbiviimist ja nii edasi. see on olnud väga aktiivne, kuid see on tegelikult on mitteametliku võrgustikuga, me ei ole kuskil registreeritud ma olen ka osa Rumeenia naistelobist, mul oli võimalus ehm, osaleda ka üle-euroopalisel naiste lobi kohtumisel, mis sel aastal korraldati. Ehm, mustasnaiste kaasamine Euroopa tasandil on olnud väga keeruline. me üritasime ka tegeleda soolise süvalaiendamisega, kuid see oli väga keeruline. nii et äh, väga raske oli veenda meie inimõiguste partnereid, et selles, et soolise võrdõiguslikke küsimused on olnud sama olulised kui teised inimõiguste küsimused. ning samas olen üritanud erinevaid naisõiguslusühendusi viia kokku mustlasnaiste ühendustega see oli tõesti äh, kõige, äh, kõige äh, tasuvam töö, mida ma olen teinud, ma olen üle, loonud sildu erinevate liikumiste vahel. alguses ei olnud see mitte lihtne. olla osa laiematest naisliikumistest ja tuua esile mustlasnaiste probleemid, see oli üsnagi keeruline minu panus on võib-olla selles, et ma mõtlen, et praegu oleks väga oluline tegutseda, kuna olukord on väga keeruline seoses majanduskriisiga. võtkem näiteks kas või Rumeenia me loome soolise võrdsusõiguse, õiguslikkuse agentuuri ja nii edasi. me teeme koostööd komisjoniga. praeguses poliitilises kontekstis, poliitilise kriisi käigus on esimesed need, keda, kes kannatavad naised, marginaliseeritud rühmitused ja no et no küsimused tuleks kindlasti esile tõsta, me peame ja Euroopas elavad väga paljud erinevad naised, eh, mitte ainult, kes sellised palju, kõik ei olegi mitte Euroopa kodanikud isegi kui viimane raport eh, meeste ja naiste vahelise võrdsuse osas, mis koostati kahe tuhande kaheksandal aastal, näitas, et eh, tööhõive küsimustes on eh, vähenenud erinevused seitseteist koma ühest neljateist koma neljani, on siiski palju selliseid Euroopa kodanikke, kellel ei ole ligipääsu regulaarsele tööle ning ma arvan, et sellega peaks samuti tegelema Naisõiguste Instituut. sest viimased andmed eh, näitavad, et diskrimineeritakse ka seoses vanusega sellega peaks tegelema horisontaalsel tasandil, me peame tegelema naistega, kes kuuluvad erinevatesse rühmitustesse, näiteks üksikemad, etnilised vähemused ning äh, im-, immigrantide teine või kolmas põlvkond, kellel on keerulisi probleeme, neil on, neid diskrimineerivad mitte ainult institutsioonid, vaid ka nende enda kogukonnad Äh, neil on kultuura, kultuurilisi probleeme, neid, äh, nad on tihti vägivalla ohvrid. ma arvan, et ma võiks, äh, mina kindlasti tõstaks esile neid aspekte. ei tegeleks mitte ainult Euroopa kodanikega ma sooviksin rõhutada, et et koostöö meediaga on samuti oluline ja me peame me peame võitlema stereotüüpide vastu. mitte ainult keskenduma tavapärastele keskklassi naistele, vaid me peame aitama ka marginaalseid naisi, kelle olukord on väga raske. ning koostöö ajakirjandusega on väga oluline võideldes stereotüüpide vastu. see on keeruline ülesanne. me oleme väga palju ära teinud juba ka eh, eh, koolituse valdkonnas meediaga suhtlemiseks, nii et ma arvan, et minu kogemused võivad osutuda kasulikuks. Varmt tack fru Bito för eh, presentationen och nu är ordet fritt och jag tror... Suur tänu. Praia Roka, teie soovisite sõna, jah? suur aitäh, et rääkisite endast ja oma tööst Te olete meid alati väga palju aidanud, olete aidanud meid siin Naisõiguste komisjonis, te mõistate küsimuste keerukust, aga kuulamisel ja raporti koostamisel mustlaste kohta ei olnud meil aega väga paljudest asjadest äh, rääkida. me küll mainisime möödaminnes mustlast naiste probleeme, aga me käsitlesime äh, asju laiemas kontekstis. me ei ole aga saanud põhjalikumalt rääkida, millised on need kogukonnasisesed probleemid, mis vähemustesse kuuluvate naiste ees seisavad. ma tahaksin teada, kuidas teie arvates Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudis need küsimused saaksid tõstatatud? aitäh, proua Jaroka Eh, proua Pitu, teil on sõna vastamiseks. tegemist on väga raske küsimusena, olen, olen üritanud sellele vastata viimased kümme aastat. see tähendab, ma olen üritanud leida kõige tasakaalustatumat väljendusviisi, kuidas avalikkusele teemat tutvustada loomulikult, nagu ma ütlesin, kogukonnasisene surve on olemas, aga see ei ole sarnane kõigis mustlaskogukondades, seda tuleb silmas pidada. ka mustlaskogukonnad ise on väga-väga mitmekesine. aga loomulikult on see üks nendest teemadest, millega Äh, üks teema, mis või üks probleem, mis äh, mustlaste ees seisab, on varased abielud. ning äh, mulle näib, et mustlas kogukonnad on ka väga vaesed Kesk- ja Ida-Euroopas on sellised linnapiirkondades elavad integreeritud kogukonnad Äh, ja nad on äh, teist, nad on oma naabritest justkui eraldatud. Nad on äh, juba kaotanud oma kultuuri, nad ei kõnele enam mustlaskeelt. Ne-, neil ei ole enam mitte mingisugust kultuurilist tausta, mingeid juuri, suhteid oma kultuuriga see on väga tõsine probleem. näiteks äh, inimesed laenavad äh, üksteiselt raha ja muutuvad niimoodi vastastikku sõltuvaks ja nõnda edasi. kuidas soolise võrdõiguslikkuse instituut saaks selle teemaga tegeleda? ma arvan, et, äh, et tuleks tööprogrammi võtta asjad, mis puudutavad mitte ainult Euroopa Liidu enamusgruppe, vaid ka vähemusi. näiteks nagu ma ütlesin, need varased abielud, rassism Itaalias, noor mustlasnaine noor, noor naine Itaalias tapeti, tegemist oli aumõrvaga, nii et ta ei kannata tegelikult ainult moslemi, äh, mustlaskogukonnad, näiteks ka islamikogukondadel on tõsiseid probleeme äh, mul on väga raske neid äh, teemadega tegeleda, aga, aga ma arvan, et vähemalt poliitika tegemise tasandil tule, kui me analüüsime riiklikke poliitikaid, tuleks pöörata tähelepanu sellele, kas liikmesriigid soolise võrdõiguslikkuse probleemidega tegeldes tegelevad kõigi oma riigi kodanike probleemidega, sest et tihtipeale pööratakse tähelepanu ainult mõnedele probleemidele ja sellel võivad olla kaudsed negatiivsed mõjud mõnedele teistele ühiskonnagruppidele. eriti pidades silmas aastat kaks tuhat kümme Äh, kus meil on, mis on kuulutatud tõrjutuse ja vaesuse vastase võitluse aastaks ja ma arvan, et äh, just äh, need küsimused, millest mina rääkisin, peaksid sellel aastal eriti olulised olema. et neid sotsiaalselt tõrjutud naisi ühiskonnaellu kaasata, et nad saaksid oma panuse anda Tack. Då går ordet till eh, fru Zaborska. Vars... Suur tänu. Proua Zaborska. suur tänu. ma mäletan teid, proua Pitu, väga hästi, kui te külastasite meie komisjoni äh, varem ja tahaksin tänada teid äh, teie sõnavõtu eest täna. see näitab, et teil on tõesti pikaajaline kogemus ühes kõige keerukamas valdkonnas ja need küsimused on seotud sotsiaalse eraldatusega, tööhõivega, tervisega, vaesusega. kõik need teemad seonduvad teie valdkonnas ja nüüd tahaksin teile esitada järgmise küsimuse. Sooli-, kus saaks soolise võrdõiguslikkuse instituut õla alla panna, kas kogudes liikmesriikidest informatsiooni ja analüüsides seda ning raporteid koostades, eh, esitades kirjalikult oma analüüse meedias. ma rõhutan jällegi meedias nende andmete avaldamisega. või peaks see instituut eelkõige sekkuma aktiivselt strate-, äh, poliitiliste strateegiate kujundamisse? suur tänu, proua Zabovska! suur aitäh teile ning nüüd äh, Lähme siis vastuste juurde. Both of them. <laughs> I think. ma arvan, et kui nüüd ma läbi, äh, vaatasin läbi need äh, instituudi ülesanded, siis äh, mulle tundub, et soolise võrdõiguslikkuse instituudil on muidugi tähtis roll kogudes informatsiooni ja esitades seda avalikkusele, aga samuti saab ta eh, aidata kaasa mitmete erinevate andmekogumismeetodite ühendamisele ning uute näitajate väljatöötamisele, mis aitaks siis Euroopa asutustel paremini mõista, milline reaalsus tegelikult on. kui ma loen mitmeid raporteid ja ja analüüsi, siis mulle tundub, et kusagil on mingisugune lõhe nende dokumentide ja reaalse elu vahel. selle, see igapäevane elu, mida mina näen, on hoopis teistsugune eh, kui need dokumendid, mida ma loen. andmekogumine peaks olema eh, küll instituudi ülesanne, aga neid andmeid tuleks siis edastada mitte ainult valitsusasutustele, aga, aga ka sõltumatutele organisatsioonidele. poliitika kujundamisel on instituudil samuti oma osa, sest tema ülesandes on juba märgitud, et eh, instituut peab välja tooma head eh, kogemused, praktika ja levitama seda seetõttu äh, mina kujutan ette, et soolise võrdõiguslikkuse instituut analüüsib andmeid näiteks seoses äh, viimase Euroopa Liidu laienemisega, kas soolist võrdõiguslikkust on rakendatud või mitte. Need riigid on on suure sur-, surve all olnud diskrimineerimisvastase poliitika elluviimisel, aga see tähendab, et ühest küljest on vaja poliitika, poliitilist tahet, aga teisest küljest oli vaja lihtsalt Euroopa Liiduga ühinemise kriteeriume täita. meie näiteks tegime selle, meie lõime oma institutsioonid, mis tegelevad soolise võrdõiguslikkusega ja diskrimineerimise vastu võitlemisega, aga kui eh, need institutsioonid ei ole seotud poliitilise klassi tahtega, siis tekib probleem. kõik see hea poliitika lihtsalt võib ebaedukaks osutuda. suur tänu, proua Piitu! tahaksin teid tänada selle komisjoni nimel teie ettekande eest ja teie väga spontaansete vastuste eest. suur aitäh teile ning soovime teile palju edu ka tulevikus. Det är en eh, glädje för mig att få välkomna ning minu jaoks on suur rõõm öelda siin tere tulemast meie järgmisele kandidaadile, kelleks on proua Ginevra Contiodorissio, kes on Rooma Ülikooli poliitikateooria eh, professor ning lisaks sellele Naisuuringute Rahvusvahelise Instituudi liige ning samuti on ta ka uurinud äh, naiste sotsiaalset rolli ajaloos. nii et politoloog ja sotsioloog. tere tulemast siia, tere tulemast meie komisjoni ning teil on nüüd kümme minutit kõneaega du kan bidra med i Gendeinstitutet. Te võite rääkida sellest, kuidas teie võite midagi uut naise võrdõiguslikkuse instituudi jaoks teha. Teil on sõna, palun. To speak in French, yes. okay? Alors, comme vous avez dit, nagu te juba kuulsite, ma olen poliitilise äh,, poliitikaajaloo professor. kui ma alustasin oma äh, karjääri, see oli juba ammu väga raske, on äh, resümeerida siin paari sõnaga, mida ma olen teinud, aga ma tahaksin siiski selgitada, millise panuse, mis, mis aitaks siis äh, teil mõista, kuidas ma saan panustada instituudi töösse poliitiline doktriin traditsiooniliselt minu arvates ei sisaldanud üldse naisi ja seetõttu hakkas mind huvitama poliitika ajalugu, äh, suurmehed, mida nad on öelnud naise osa kohta ühiskonnas. ja see muidugi tekitas raske, raskusi akadeemilistes ringkondades, sellepärast et selliseid uuringuid ei peetud millekski, nad ei olnud nagu ähm, õigele ideoloogiale vastavad ja oma uurimuste käigus äh, ma ei taha küll rõhutada ja esile tõsta seda, mis ma olen teinud, aga tahaksin rääkida, mida ma olen teinud. kirjutasin siis raamatuid äh,, kaasaegsest õigusriigist ja tahaksin öelda, et, et naiste emantsipatsioon ei ole sugugi nii kiirelt toimunud, kui teoorias näha, pigem on jäänud naiste olukord seitsmeteistkümnenda, kaheksateistkümnenda sajandi tasemele ning seetõttu eh, peaks ütlema, et ehm, ta-, tahtsin näidata, et äh, naised on äh, poliitilisele, poliitilise mõtte arengule samuti kaasa aidanud, äh, selgitasin ka juristidele, et see on nii olnud, naised samas olid sageli suletud aja, minevikus nii-öelda erasfääri, kui aga mehed liikusid ringi, suhtlesid ja seetõttu peabki ütlema, et et vaatamata kõigile olid naised siiski avaldanud kriitikat oma olukorra kohta ja mm, seetõttu uurisin siis nende naiste ja meeste töid, kes olid uurinud naiste olukorda ühiskonnas ning tegelenud ka nii-öelda juriidilise põhjendusega naiste olukorrale ja oma ülikooli karjääris tahtsin siis neid teadmisi edasi anda, nii et need äh, kuhugile minevikku ei, ei jääks, nii et kunagi ei öeldaks, et jah, oli selline naine, kes uuris seda temaatikat. alates kaheksakümne viiendast aastast äh, olen ka poliitilise ajal õppejõud olnud ning äh, õpetanud ka naisküsimuse ajalugu. ja äh, samas vaatamata äh, kogu tööle ei ole ma siiski sugugi sinisilmne. ma näen, et terved põlvkonnad inimesi siiski lõpetavad oma ülikooli äh, õpingud teadmata, milline on naisküsimuse ajalugu tegelikult olnud. naiste ja meeste ajalugu poliitikas on niivõrd erinev olnud ja seda on väga äh, raske rakendada soolise võrdõiguslikkuse huvides. sageli seostatakse seda e, feminismiga ja aruteludega, kas naised ja mehed on sarnased või ei ole, aga ma räägin, mina tahaksin rääkida eelkõige e, demokraatia arengust ja naiste võimalusest e, saavutada sotsiaalsed ja kodanikuõigused. kogu see temaatika on jäänud ikka veel ekspert et äh, ekspertide käsitleda ainult justkui seda, neid teadmisi ei oleks äh, võimalik jagada. Äh, Itaalia Vabariigi äh, aastapäeva tähistatakse varsti, sada viiskümmend aastat on äh, möödunud sellest, aga keegi ei ole rääkinud naiste osast vabariigi väljakujundamisel ning seetõttu tahaksin kirjutada euro-, naiste osast Euroopa ajaloos, väga, väga raske muidugi on kirjutada Euroopa ajaloo raamatut või õpikut, aga tahaksin rääkida naiste emantsipatsioonist Euroopa ajaloo valguses see kõik puudutab minu tegevust ülikoolis, aga pärast seda või, või lisaks sellele ma olen tegelenud ka mm, erinevate uurimisgruppidega, eh, näiteks eh, tuhande üheksasaja kaheksakümne neljandast eh, aastast olen töötanud saksa ja soome, inglise uurijatega Euroopa Nõukogu uurimisgrupis, kes tegeles siis või, või mis tegeles siis naiste osa ka Euroopa poliitikas. olin samuti eks-, sellise ekspertgrupi asepresident, mis tegeles Euroopa haridusküsimustega, oleme vastava dokumendi avaldanud ning ähm, mul õnnestus sellesse dokumenti sisse kirjutada kas äh, võrdõiguslikkus kui Euroopa väärtus, lisaks siis äh, tuhande seitsmesaja kaheksakümne üheksanda aasta inimõiguste deklaratsioonile tuleb ikkagi võrdõiguslikkust rõhutada, see ei ole sugugi ükskõik, milline ühiskonnamudel meil on, kas selline, kus naistel on kõigile äh, valdkondadele ligipääs, tööle, teadusele, poliitikale, äh, kuigi praegu see on äh, veel piiratud, või meil on niisugune ühiskonnamudel, mis erineb sellest, eelkirjeldatust. mul on isegi siin mõned oma tööd kaasas, kui te soovite neid näha. Ehm, ma arvan, et väga tähtis oleks see, et ka ülikoolis uuritakse ehm, naisküsimust, see on, ehm, see lugu on selline nagu, nagu kõigi valdkondadega, kui asja ei uurita, siis, siis siis äh, temaatikat nagu ei äh, eksisteerikski. sajandeid juba näiteks uuritakse Machiavellit ja Machiavellismi, kirjeldatakse seda, äh, analüüsitakse, tõlgendatakse, aga miks mitte naiste kohta midagi kirjutada, meil ei ole peaaegu midagi, kui hakata otsima, milliseid käsiraamatuid, ajalooõpikuid äh, meil on, mis käsitleksid naiste ajalugu. meil peaks olema ikkagi ka teadusuuringuid, mis tegeleksid naisküsimusega. see on praegu vajakajäämine, mis tuleks ületada. mida ma saaksin siis tulevikus nimetatud instituudi heaks teha? alustaksime sellest, et esimest korda ajaloos on Euroopal äh, võrdõiguslikkuse poliitika ja see on minu meelest väga oluline. Eh, tänu sellele on ka niisuguste vastavate uurimuste nii-öelda õigustatus eh, suurenenud. Eh, ma juhin ka Euroopa Euroopas vist ainsaid naisküsimuse doktoriuuringuid, mis tegeleb ka võrdõiguslikkuse küsimustega ning äh, seetõttu tean ka, millised on raskused, kui äh, naised soovivad poliitikasse minna. ma tean seda, et äh, mingisugust imet ei ole võimalik saavutada, aga tahaksin, et instituut teeks koostööd kultuurivaldkondadega, kommunikatsioonivaldkondadega, tegeleks soolise võrdõiguslikkuse küsimusega, minu meelest äh, on Euroopa programmides eh, siiani eh, vajaka eh, objektiivsest diskussioonist soolise võrdõiguslikkuse üle, sageli on diskussioon ideoloogiline. kui ma siin räägin Äh, kui räägitakse siin näiteks äh, revolutsiooni liikumisest äh, Euroopas, siis ei ole võimalik seda teha ilma teadmata Prantsuse revolutsiooni toimumise aega. tähtis on teada, millal naised said esimest korda võimaluse teadus, teadust teha, kunas, millal said naised õiguse, valimisõiguse ja, ja kõik need erinevad õigused, see on väga tähtis ajaloo jaoks, ehm, sugudevaheliste suhete ehm, mõistmiseks. Ehm, sageli on naist käsitletud lihtsalt objektina, kõik uuringud puudutavad ainult mehi, seega me ei, me ei tahaks ainult rääkida ajaloo seisukohast naist, seoses naiste ligipääsuga poliitilistele õigustele, aga vaadelda neid küsimusi palju laiemas ühiskondlikus raamistikus. kui teil on nüüd küsimusi, siis ma hea meelega vastaksin neile. suur tänu, enne kui ma annan sõna proua Baranovale. ma sooviksin öelda paar sõna selle raporti kohta, ma olen täiesti veendunud, et äh, siin on äh, väga palju selliseid liikmeid, kes samuti sooviks osaleda selles raportis. Äh, te võite kuulata ka itaalia keelt neljandal kanalil, te ei pea prantsusekeelset tõlget kuulama, ütleb esinaine no, nüüd anname sõna proua Pavanovale. üks hetk, üks hetk, üks hetk. kuni te rääkima ei hakka, ei saa ka tõlkima hakata aitäh, see, millest te rääkisite, oli väga huvitav ja eriti huvitas mind see poliitiline ja ajalooline taust, millest te rääkisite. ma tahaksin äh, küsida, äh, nimelt möödunud nädalal laupäeval toimus Roomas suur konverents äh, soolise võrdõiguslikkuse teemal ja just etnilistesse vähemustesse kuuluvate naiste võrdõiguslikkusest räägiti. esindatud oli ligemale neljakümnesse etnilisse rühma kuuluvat naist ja ma tahaksin küsida, et, et kas teie arvates on selline eh, lähenemine hea, nimelt meil on val-, plaanis kuulata valge raamat ja meie siin parlamendis saaksime kasutada häid tavasid ja häid kogemusi äh, ja kas te soovitaksite näiteks sellist lähenemist ka soolise võrdõiguslikkuse instituudile ja kuidas see kõik toimima hakkaks, aitäh! aitäh, proua Baranova ja palun vastake nüüd küsimusele. ma ütlesin, et äh, see, mida te rääkisite, on väga huvitav minu mõte on selles, et äh, ei peaks piirduma ainult nende sektoritega, mis on niigi kesksed. minu arust on äh, soolise võrdõiguslikkuse poliitika väga keerukas ja puudutab kõiki äh, tasandeid ühiskonnas, poliitikat, sotsiaalküsimusi ja praegu puudub just see üleminek erinevate sektori vahel, ega see küsimus ei puuduta ainult naisi. see puudutab demokraatiat ja seetõttu peab meil olema edasiminekuks alus, mida kõik jagavad, mis on ühine kõigile. suur aitäh ja nüüd proua Kosta, palun. professor Esa Conti-Odorisio. suur tänu tere tulemast meie külalisele. ta on väga tuntud äh, õppejõud Rooma ülikoolist ja oma uurimuste poolest on ta väga tuntuks saanud, on väga hea meel teiega siin tutvuda ja teile tere tulemast öelda. Te rääkisite väga põhjalikult ajaloolisest aspektist, naiste osalusest, sotsiaaldemokraatlikest protsessidest ning äh, see on väga oluline võrdsete võimaluste garanteerimisel ning tahaksin teie käest küsida järgmist. kas te, te rääkisite raskusest Eh, ning eh, te rääkisite sellest, et, eh, et küsimus on just selles, kuidas Euroopa Parlament hakkab, astub kontaktidesse teistesse institutsioonidesse, ka teistes liikmesriikides ning minu küsimus oleks, milline võiks olla teie arvates teiepoolne panus? sest äh, eelkõige on ju vaja eh, konkreetselt rakendada välja pakutud Euroopa poliitikuid. suur tänu, proua Costa, ta on eh, väga võitlusmeelne naisterahvas ja peale selle vana sõber. Eh, see, mida oodatakse instituudilt, on eelkõige äh, kogu Euroopas tehtava seostamine. mina olen näiteks kahes üle-euroopalises uuringus osalenud, mis tegelesid sooküsimusega ja sinna olid kaasatud erinevate riikide eksperdid, see äh, näiteks mm, Pariisis on üks instituut, mis tegeleb samuti sooküsimuste uurimistega ning eh, just see instituut ühendas kõik need eh, uurijad. ma ei räägi seda suusoojaks, sellepärast et eh, tõesti juba kolmkümmend aastat on erinevad instituudid soouuringuid läbi viinud, aga neid ei, neid uurimistulemusi ei ole avaldatud, ei ole levitatud seetõttu võiks olla uus instituut ka baasiks ühend- või ühendavaks lüliks kõikidele erinevatele ähm, struktuuridele, ülikoolidele erinevates liikmesriikides, nii et äh, tõesti uuendada didaktikat, teadusuuringuid, minu meelest on täiesti välja kannatamatu see, et majandusteaduskonna ja õigusteaduskonna lõpetajad ei tea midagi naisküsimuse ajaloost. kuidas juristid, politseinikud, uurijad, juristid saavad uusi seadusi kohaldada, kui need puudutavad naisi, teadmata eh, naisküsimuse ja võrdõiguslikkuse tagamaid, sellepärast et et see on ikkagi kontseptsioon, mida tuleb mõista, aga tuleb mõista ka, miks on asjad äh, arenenud see, äh, nii, nagu nad on. on vaja mõista ka äh, Euroopa vajadust teha kokkuvõtteid sooküsimuse arengust, kuidas majandusteadlased saaksid näiteks kokkuvõtteid teha seetõttu ilma baasteadmisteta meditsiiniteaduskond, õigusteaduskond, majandusteaduskond, kõik peavad koostööd tegema. minu ülikoolis muidugi on teatud eh, nii-öelda eelsoodumus nende teemadega tegelemiseks olnud, aga eh, minu kursus on politoloogia, eh, teaduskonnas, aga majandusteaduskonna ja õigusteaduskonna üliõpilased väljuvad ülikoolist midagi teadmata. minu meelest on see täiesti väljakannatamatu. vabandage küll, aga ma tahaksin oma pettumust siin väljendada. me saame sellest väga hästi aru, sest meiegi oleme naised, kes tunnevad selliste küsimuste vastu väga suurt huvi. mul on samuti paar küsimust mulle tundub, et äh, on väga oluline, et me arutaksime see uurimusi sooliste võrgõigu-, soolise võrgõiguslikkuse küsimuses. meil peab olema võimalik heita pilk tagasi. me peame tundma õppima seda, mis toimus minevikus. meil äh, oleks vaja äh, jätkata uurimustööde tegemist naiste äh, osalusest ja tegevusest erinevates sektorites, kuidas seda võimalik kõige parem teha oleks? mulle meeldiks teada teie seisukohta. tahaksin tänada teid selle küsimuse eest, teie toetuse eest, sest tõesti on ikkagi tähtis mõista demokraatia ajaloo seisukohalt, kuidas on naiste osa ühiskonnas arenenud. ja just eh, seda ma mõtlesingi, kui ma ütlesin, et teadus, eh, teadusuuringute poliitikat on vaja arendada. Eh, ma näen, et et tänase auditooriumi seas on isegi üks minu doktorant, kes on nende uuringutega tegelenud, aga kuidas edasi minna? Need naisuuringud ei ole ikka veel tunnustatud. isegi oma ülikoolis on, on, on mul väga raske, ma võitlen kogu aeg ikka ja jälle äh, süüdistatakse mind fanaatilises feminismis, aga ma kinnitan teile, ma olen ikka äh, täiesti tavaline teadlane ja tahaksin ka jääda teadlaseks, kes jääb oma liistude juurde. ja äh, see on ka minu ettepanek hiljuti väljus minu antoloogia, mille pealkiri on eh, nii umbes öeldes eh, järk-järgult eh, aga see antoloogia näitab, et meil on vaja positiivseid naisliikumise mudeleid ühiskonnale näidata, vaatame televisiooni seal on näha ainult kauneid naisi suure dekolteega, kes äh, žestikuleerivad veidralt. see ei ole tegelik elu, me peame ikkagi positiivse naise rolli välja töötama ja naistele andma. naiste emantsipatsioon on olnud äh, pikaajaline, aga tahaksin öelda, et äh, siis selle arengu käigus on esile to-, tulnud täiesti erakordseid naisi, ma olen nendest ka oma antoloogias kirjutanud ning seesama raamat võiks olla käsiraamatuks kogu Euroopale. muide, feminismi ajalugu ei ole seotud ainult naistega, vaid ka meestega, kes on võidelnud just äh, oma ideaalide eest feminism on seetõttu natukene nii-öelda eh, põhiliinist kõrvale jäänud, sellepärast et ta on võib-olla liiga võitlev olnud, aga mina olen uurinud nii na-, eh, nii Ameerika, Prantsusmaa kui ka Itaalia naiste osakaalu ühiskonnas. ja muide, ilma internetita juba kaheksateistkümnendal sajandil olid naiste suhted erinevates riikides väga tihedad. suur tänu, tänan teid kõigi meie komisjoni liikmete nimel, aitäh siia tulemast ning äh, palju edu edasises töös. Yes. Jag vill eh, välkomna fru Grön. Nüüd eh, tahaksin tervitada eh, proua Grönerit. Eh, terve rida kolleege, mina nende hulgas olen temaga koos töötanud siin meie komisjonis. Nii et, et väga meeldiv on teid jälle siin näha väga tore on näha teid meie komisjoni istungil. Äh, Lissi Gröner oli meie komisjoni koordinaator kuni juunini kaks tuhat üheksa. ta oli ka äh, Sotsialistliku Internatsionaali Naisorganisatsiooni president aastaid. ta on osalenud väga paljudel erinevatel kampaaniatel, on üritanud võidelda naistevastase vägivallaga. samuti oli ta väga aktiivne äh, naistevastase vägivalla nulltolerantsi teemadel, nii et, et ja samuti ta äh, oli üks nendest, kes pani aluse maailmameistrivõistlustele äh, äh, jalgpalli maailmavõistlustel Saksamaal, kui käivitati kampaania sundprostitutsiooni vastu võitlemiseks nii et, et äh, Leslie Grön on väga paljude teemadega töötanud, nii et, et äh, südamlik tere tulemast meie komisjoni ja võib-olla kuskil kümme minutit te kõigepealt tutvustate äh, seda, millise panuse te võiksite anda soolise võrdõiguslikkuse instituudi ekspertide rühma ning siis võib-olla esitame teile ka küsimusi. suur aitäh esinaine. mul on väga hea meel jälle siin Naisõiguste Komisjonis tagasi olla. Ähm, mõnikord on tulemusi väga raske saavutada ja mul on hea meel äh, öelda, et soolise võrdõiguslikkuse osas meil on siin äh, eelmine komisjoni esinaine ja ka terve rida uusi liikmeid, kes annavad oma energia sellele komisjonile, aga miks ma äh, kandideerin soolise võrdõiguslikkuse instituudi ekspertrühma, äh, seda sellepärast, et ma leian, et oleks oluline, et see uus instituut äh, saaks ära kasutada nende ekspertide kogemusi, kes on töötanud ka Euroopa kontekstis, nii et, et me saaksime saavutada kiireid tulemusi. soolise võrdõiguslikkuse instituudi mõte eh, sündis juba viisteist aastat tagasi siin eh, Euroopa Parlamendis eh, ning Euroopa Parlament ja see komisjon kui vastutav komisjon peavad hoolitsema selle eest, et see instituut oleks edukas ja tegema seda kiiresti Äh, äh, tollal me leidsime juhi Julian äh, Landbachi ja tema pani sellele instituudile edukalt aluse, tegeles juhatusega, Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoniga ja praegu on vaja siis ekspertide rühma tööd toetada ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal esitatakse siis esimene vahearuanne. nüüd äh, lühidalt, kuidas mina saaksin anda oma panuse selle instituudi ekspertide rühma töösse? kõigepealt äh, ma tahaksin öelda seda, et äh, kõik, kõike seda, mida me praegu teame, me saaksime ka ellu rakendada. ellu rakendamine peaks olema meie peamine eesmärk kõik meie teadmised peaksid äh, tooma kaasa praktilisi hüve, hüvesid Euroopa meeste ja naiste elus. seetõttu ma sooviksin teha kõik, mis minu võimuses, et see instituut oleks edukas. meil on justkui selline suur koalitsioon, mis juhib seda insti-, instituuti Äh, ma olen olnud kaasraportöör selle institutsioon, instituudi küsimuses ja ma tahaksin veel kord rõhutada, et peamiseks küsimuseks on ikkagi see, et me kasutaksime ära neid teadmisi, mis meil on, nii et, et me suudaksime edasi liikuda kui vaadata neid suurimaid äh, saavutusi, mis meil viimastel aastatel on olnud, siis üks nendest on kahtlemata Euroopa Liidu laienemine kahe tuhande neljandal aastal. siin komisjonis me hoolitsesime selle eest, et, et naised Kesk- ja Ida-Euroopast oleksid parlamendis hästi esindatud ning ka selle uue Euroopa Instituudi üks peamine eesmärk peab olema see, et äh, hoolitseda selle eest, et naised äh, oleksid esindatud poliitikas, teadusringkondades, see tähendab, et meil on vaja uut strateegiat ning Euroopa äh, Soolise Võrdõiguslikkuse Instituuti ning ma loodan, et Euroopas soolise võrdõiguslikkuse instituut teeb ettepanekuid poliitikutele, mida lõpuks Euroopa Komisjon ka hakkab ellu viima tulevikus äh, tuleb väga palju tööd teha ka naistevastase vägivallaga võitlusel. Äh, seda äh, nähtust me kogeme kõikjal Euroopa Liidus. me oleme ko koostanud Daphne programmi ning mul on väga hea meel näha, et Euroopa Komisjoni esindajad on ka siin täna pärastlõunal kohal, sellepärast et me tegime selles osas komisjoniga väga head koostööd me suutsime kasutada ära ka parlamendi võimu, vabaühendusi, Euroopa Komisjoni ja me tõesti ühendasime, ühendasime kõik nende jõupingutused Daphne programmis ja ma loodan, et nii läheb ka soolise võrdõiguslikkuse instituudiga, et me saaksime oma tugevused ühendada ja jätkata võitlust naistevastase vägivallaga. sellepärast, et kui vaadata internetti, siis seal räägitakse igasugustest kuritegudest, naistevastasest vägivallast, lastevastasest vägivallast. nii et ma arvan, et meil on vaja eksperte, kes aitaksid meil koostada ettepanekuid, mille abil võr-, võidelda selle nähtuse vastu. veel üks valdkond, milles meil tuleb edu saavutada, on võrdne tasu võrdse töö eest Äh, kogu ettevalmistustöö selles valdkonnas on juba ära tehtud, on esitatud väga palju ettepanekuid, on koostatud väga palju uuringuid, probleemi, paljud liikmesriigid on ellu rakendanud ka projekte, ma arvan, et kogu see töö tuleb samuti ühendada soolise võrdõiguslikkuse instituudis, nii et me saaksime pakkuda liikmesriikidele mudeleid äh, taolise tegevuse jaoks nii et, et meie töö leiaks kajastamist ka seadusandluses. see on üks olulisemaid asju, mida minu arust tuleb teha. ma usun, et ma saan siin oma panuse anda, arvestades minu suuri kogemusi nii siin parlamendis kui ka muudes organisatsioonides. ma olen töötanud vabaühendustega, näiteks naisorganisatsioonidega, ma olen aidanud luua naisorganisatsioone praegu on meil Euroopa naiste lobi, meil on UNIFEM ja mul on väga palju kontakte ka Euroopa Komisjonis. ning ma arvan, et kõik need kontaktid ja kogemused on kasulikud. ma tean, kuidas Euroopa Liit toimib, ma tean seda, kuidas ta seestpoolt toimib ma olen väga hästi sellega kursis ja ma saan seda kogemust ära kasutada ekspertide kogus. ka minu viimased kogemused ei ole äh, äh, asjakohatud, ma hakkasin ettevõtjaks ja ma praegu, on minu, praegu on minu palgal kuus naist ja ma olen loonud ärinaiste võrgustikku, nii et, et äh, ma tegelen, tegelen nüüd asjadega enam mitte poliitilise poole pealt, vaid praktilise poole pealt, siis äh, loon võrgustikke naiste vahel, kes äh, ärivallas tegutsevad ja ma püüan neid võrgustikke parandada selleks, et naised saaksid elada sõltumatult ja jällegi see kogemus on midagi, mida ma saan pakkuda Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudile samuti leian ma, et äh, Euroopa Liit peaks äh, võtma juhi rolli uut, uue maailma naistekongressi äh, organiseerimisel. Pekingi kongress oli väga edukas ning mis seal heaks kiideti, tuleks nüüd äh, liikmesriikide tasandil ka ellu rakendada, samuti peaksime vastu võtma uued äh, eesmärgid, see Pekingi konverents toimus äh, kakskümmend aastat tagasi, meil võiks olla uus konverents kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, sellise konverentsi ettevalmistamine oleks igatahes väärt asi, mida, millega soolise võrdõigusega instituut peaks tegelema. me võiksime korraldada ülemaailmse konverentsi, kus arutaksime siis naiste õigusi. ma arvan, et seda ideed toetataks. loomulikult on veel selline üldine küsimus, et kas maa, majanduskriisi tingimustes äh, maailm suudaks vaadata soolise võrdõiguslikkuse küsimusi uues kontekstis Äh, kas vaada, ei võiks vaadata näiteks seda, kuidas on rollid jaotatud naiste vahel, naised justkui korraldavad igapäevast äh, pereelu, teevad kodutöid, võib-olla peaks siin mingi tööjaotuse sisse viima. nii et, et äh, see oleks üks ettepanek, mille ma teeksin ka soolise võrdõiguslikkuse instituudile. mulle tundub, et nendes küsimustes on vaja edasi liikuda, üldiselt tahaksin ma öelda seda, et meil on juba häid tulemusi me oleme töötanud äh, äh, liikmesriikide ekspertide gruppidega ja ma tahan, et äh, soolise võrdõiguslikkuse instituut sellele tööle oma tegevuses tugineks. ma tahan, ma tean, et sellel instituudil on ainult väike eelarve, see on tingitud majanduskriisist, nii et, et tegemist saab olema väikse instituudiga, millel on väike meeskond, seal on kaheksateist liiget juhat- ja veel ekspertide kogu kõik need inimesed töötavad sõltumatult ja ma loodan, et koos suudavad nad saavutada edu. ekspertide kogus, nagu ma ütlesin, äh, saan ma äh, ära kasutada oma kogemusi poliitikast, ettevõtlusvallast ning ma tahaksin äh, siis pühendada sellele instituudile oma kogemused, oma teadmised, et see instituut saaks olla edukas, aitäh! Eh, suur tänu teile, proua Gröner! ja nüüd alustame küsimustega. proua Garcia Perez, palun! suur tänu teile! loomulikult tahaksin tervitada meie külalist. see on ka osaliselt ju teie komisjon, ärgem unustagem, et teie olite selle komisjoni liige. ning see, teie aitasite meil väga palju tööd ära teha. just nimelt võrgõig-, või õiguslikkuse nimel. ma arvan, et äh, on väga hea, kui te tunnete Euroopa Parlamendi, te teate, kuidas see töö siin käib, te teate, kuidas äh, võimalik koostööd teha Euroopa Parlamendi ja võrdõiguslikkuse instituudi vahel. siin on räägitud küsimustest, mis, milles me oleme kõik nõus, mis küsimused on olulised, võitlus soolise vägivalla vastu, soolise võrdõiguslikkuse poliitikate arendamine, kuidas inimene, kuidas oleks võimalik naisi kaasata majandusellu poliitikasse ning selle, nende küsimustega tegeletakse erinevates institutsioonides ning äh, ma arvan, et soolise võrdõiguslikkuse panus võiks olla väga suur. ma sooviksin teada ka seda, mida, milline töö on võimalik ära teha eh, soolise võrdõiguslikkuse instituudis, mitte ainult garanteerides meeste ja naiste võrdse kaasatuse, vaid äh, ka võideldes selle klaaslae vastu, mis endiselt äh, ju eksisteerib. kui naised tõesti osalevad poliitilises, sotsiaalses ja majanduselus, kuid samas nad ei jõua äh, kõrge esindustasemeni, äh, hea, suurepärane näide on Euroopa Parlament ise, naiste osalus on aina äh, suurem olnud, kuid samas klaasist lagi on ikka veel täiesti olemas, see tähendab seda, et enamuses komisjonides on juhatuses mehed, et fraktsioonide juhatuses on enamasti mehed, et äh, institutsioonidel ei ole tegelikult äh, võimalik äh, näidata, et naised on kaasatud. tõsi on see, et naine on rohkem kaasatud kui vanasti, kuid klaaslaegi tuleb purustada ning tahaksin teada, kas see soolise võrdõiguslikkuse instituudi kaud-, abil oleks võimalik selles suhtes midagi ära teha ning äh, nüüd äh, naistevastane vägivald, äh, naiste ja meeste vahelised palgaerinevused, väga palju peab ütlema, et Euroopas ei ole ühtseid kriteeriumeid selles valdkonnas, neid, meil ei ole reaalselt võimalik äh, võrrelda eh, seadusandlust erinevates riikides. kui me räägime eh, naistevastasest vägivallast, siis igas riigis on eh, seadused erinevad, väga raske on öelda, kas need seadused, mis luuakse ühes riigis, aitab tegelikult äh, reaalsust muuta, ma arvan, et üks olulisemaid äh, ettevõtmisi um, on just nimelt, ähm, sellel instituudil on just nimelt äh, homogeensete reeglite ja normide loomist, et meil oleks tõesti võimalik saada selge ülevaade sellest, milline olukord tegelikult on ja see ei puuduta mitte ainult äh, soolist vägivalda, vaid ka palgaerinevusi ja muid küsimusi, mille osas on võimalik, mida on võimalik mõjutada meie poliitikaga. suur tänu ja annan nüüd sõna meie külalisele. suur tänu, ma saan ainult nõus olla sellega, mis te ütlesite meil on väga palju erinevaid lähtekohti ja ma loodan, et eh, Euroopa Soolise Võrdõigluse Instituut teeks tõhusat koostööd liikmesriikide vastavate instituutidega ning äh, mitte ainult meie naised ei oleks need, kes äh, võitlevad selliste küsimuste eest, vaid et äh, selle ka tegeleksid ka mehed. ühes oma viim-, ühel oma viimastest reisidest, eh, kui külastasime Rootsit, me avastasime, et oli, oli väga palju lähenemisvõimalusi näiteks teavitusküsimustes, näiteks eh, Rootsis eh, noor isa, kes ei saa oma laste hooldamisega hakkama, ta võib võtta ta peab võtma isaduspuhkuse, kui ta seda ei võta, siis temasse suhtutakse väga kummaliselt kui inimesesse, kes ei ähm, äh, tee seda, mida temalt oodatakse. või näiteks Hispaania oh.. oleme näinud, et äh, poliitika valdkonnas to toimuvad muutused ning need muutused on kaasatud ka äh, seadustesse, nii et meil on tegelikult selged näited selle kohta, mis muutuvad, selle kohta, mis muutused toimuvad, kuid äh, klaasist lagi hakkab äh, kahanema. me oleme palju kaugemale jõudnud, kui me olime nelikümmend aastat tagasi, ma kindlasti ei vannu alla. ma arvan, et tagasilööke tuleb kindlasti ka tulevikus, kuid äh, meil on peame looma kõrgetasemelise grupiga Euroopa Parlamendis. oleme teinud väga palju juba ära, kuid äh, selle kõige juurde peab kaasa käib, äh, käima äh, selged kriteeriumid, selged indikaatorid, mis peavad olema karmid, selged ja meil on väga palju veel ära teha, oleme teinud kõik üheskoos ära juba suure töö, naised äh, aeg-ajalt äh, vaidlevad, äh, on eriarvamusi nüüd töötavate naiste ja koduperenaiste vahel, näiteks samuti ka ülikoolide õppejõud ja võib-olla töölisnaised ei ole alati samal arvamusel, kuid meie tegevus peab siiski olema panuseks et me suudaks äh, aidata ja toetada kõiki neid, kellel abi ja toetust on vaja ja samas me peame rõhutama seda, et me peame sellesse võitlusesse naise nimel kaasama ka mehi. suur tänu, proua Posku. Lisi, welkom. Het is uh, goed om je terug te zien. Suur tänu ja eh, tere tulemast tagasi, Lissi, küll teises rollis, aga väga tähtis on see, et, et sa kandideerid ekspertgruppi. kõik teavad, kui suur kogemus sul on nende teemadega tegelemisel ja seetõttu on mul väga hea meel, et sa soovid tööd jätkata ja uue ameti endale võtta ja nüüd küsimuste juurde. sul on ka pikaajaline poliitiline kogemus, aga mm, eksperdi roll on nõuandev roll, see on natukene erinev poliitiku rollist. mida sa arvad selle rolli kohta, selle veidi erineva positsiooni kohta? kas see ei frustreeri sind, kui sa eh, ei mängi enam poliitilist rolli, vaid lihtsalt konsulteerid? ja poliitikuna oled sa juba palju saavutanud, seega lähen oma teise küsimuse juurde. nüüd äh, finants- ja majanduskriisi tingimustes on näha mitmetes liikmesriikides, et niisugusele küsimusele nagu sooline võrdõiguslikkus pole lihtsalt enam aega. raha on vaja kokku hoida ja samas kulutatakse miljoneid äh, pankade päästmiseks ning unustatakse äh, sooline võrdõiguslikkus või isegi vähendatakse kulutusi sellele poliitikale. instituudil ilmselt äh, ei ole eriti arvukas töötajaskond, aga sina kui ekspert, mida saaksid sa teha, et sooküsimused ta-, taas päevakorda võetaks? suur tänu, proua Poskurt, nüüd proua Gröner. jah, tõesti, nõuandev roll muidugi annab meile ka teatud vabaduse. ma ei tegele praegu parteipoliitikaga seega olen veendunud, muidugi toetudes oma pikaajalisele kogemusele, et äh, asjad muutuvad aja jooksul, alati on olnud tagasilööke, aga ma tean, äh, olen näinud, kuidas instituudid saavad suurepärast koostööd teha ja muide ka, kuidas nad ei tee koostööd loodan uuelt foorumilt liikmesriikide panuseid. kõige tähtsam mure on see, et ka Euroopa Parlamendi häält kuulda oleks. mina Euroopa Parlamendis enam ei ole, aga ma tunnen parlamenti väga hästi ja tunnen ka teie komisjoni väga hästi ja mulle teeb muret see, et Euroopa Parlamendi töö peaks ka ära kasutatama. mul praegu ei ole mingit poliitilist mandaati, aga mul on poliitiline kogemus ja seetõttu saan oma kogemusi jagada ka instituut, instituudiga ja tagada sujuva koostöö Euroopa Parlamendi ja instituudi vahel ma pean ka ütlema, et äh, mind eriti rööpast välja ei saa lüüa, vastasel korral ma ei oleks tegelenud nii pikaajaliselt soolise võrdõiguslikkuse küsimustega. kui me vaatame ajaloos tagasi äh, ning mõtleme sellele, mida on saavutatud Euroopa Parlamendis, kui te vaatate tagasi kakskümmend viis aastat tagasi, ja mõtlete sellele, kui kaua teie komisjon on juba eksisteerinud, siis te näete, et äh, tulemused on positiivsed, palju rohkem naisi on asunud nüüd ise oma saatust juhtima, aga töö ei ole veel tehtud. töö jätkub. aga ärgem unustagem, alles sada aastat tagasi said meie suguäed hääletusõiguse nüüd peab teadlikkust muutma veelgi ühiskonnas, nii et äh, mehed ja naised kõik saaksid oma potentsiaali täielikult realiseerida. Pole tähtis, millise sooga on tegemist. ma arvan, et äh, saaksin ka tagada selle, et vaatamata kõikidele raskustele, tagasilöökidele, töö jätkub, asjad lähevad edasi ning naiste olukord ühiskonnas Euroopas paraneb. meil on mitmeid võimalusi, äh, ärgem unustagem, et planeedil on ka selliseid riike, kus naiste olukord ei ole sugugi nii hea, Euroopal on tohutu kogemus edastada ka meie maakera teistesse regioonidesse, tänan. aitäh, proua Gröner tõepoolest on väga meeldiv näha, et te olete endiselt pühendunud nendele küsimustele ning ma jagan teie seisukohta, et see töö on pikaajaline, me astume mõned sammud taga, edasi, mõnikord tuleb astuda ka mõned sammud tagasi, aga me jätkame oma tööd. ma tahtsin küsida ühe küsimus äh, selle kohta, mis oleksid sinu kõige olulisemad prioriteedid soolise võrdõiguslikkuse instituudi osas, aga sa tegid selle oma sissejuhatavas sõnavõttes juba väga selgeks. sa ütlesid, mis sinu arvates oleksid need kõige olulisemad tegevusvaldkonnad selle institutsiooni jaoks, nii et, et ma sain oma küsimusele juba selge vastuse. niisiis mul jääb üle vaid komisjoni nimel äh, sind äh, väga südamest tänada sinu sissejuhatava sõnavõtu ja väga selgete vastuste eest, me soovime sulle edu ja äh, paljud meist siin komisjonis tunnevad sinust tõesti puudust. nii et, et suur aitäh, et sa täna siia tulid jag på utskottets... Niisiis, komisjoni nimel tahaksin nüüd tervitada proua Madariaga Pörastuurit, kes on Baski Naiste Instituudi peasekretär. ta tuleb Hispaaniast, tere tulemast meie komisjoni ning me loodame, et te kuskil kümne minuti jooksul tutvustate äh, seda, millised on teie kogemused soolise võrdõiguslikkuse vallas ja milline on see panus, mille te saaksite anda ekspertide kogusse ja siis saadikud esitavad teile küsimusi, nii et palun, teil on sõna. Thank you, chairman, Guman. Thanks to all the members of this uh,. aitäh, esinaine, suure tänu kõigile komisjoni liikmetele selle uh, Äh, kutse eest siia. ma äh, loodan äh, tutvustada teile ettepanekuid, mis ait-, aitavad soolise võrdõiguslikkuse instituudil saavutada oma eesmärke. viimase nelja aasta jooksul ma olen olnud Baski Naiste Instituudi peasekretär Teile on äh, kõik välja, kõigile välja jagatud minu äh, elulugu, kus on kirjas minu kutsealased kogemused. ma tahaksin rõhutada ainult paari asja, mida ma ise pean oluliseks. tegevdirektorina äh, vastutasin ma soolise võrd-, Baski Naisinstituudi haldustegevuse eest ma koordineerisin erinevate meeskondade tööd täpsemalt töötasin poliitiliste, tehniliste ja sotsiaalsete ekspertidega. ma olen spetsialist äh, väga mitmetes valdkondades. Euroopa tasandil on mul samuti kogemusi, ma olen äh, Euroopa regioonide ja linnade nõukogu naiskomis-, ühenduse naiskomisjonis töötanud ning eksperdina pööraksin tähelepanu asjadele, mis minu jaoks on prioriteetsed ja mida ma olen kaitsnud ka Baskimaa instituudis ja kavatsen nende eest võidelda ka Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudis. üks on soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine ja selle põhimõtte integreerimine teistesse poliitikatele teiseks avaliku sektori tööliste koolitamine soolise võrdõiguslikkuse küsitluse, kolmandaks institutsioonide vaheline koordineerimine, äh, samuti koordineerimine erinevate organisatsioonide vahel sellistes küsimustes nagu naistevastane vägivald äh, ja viimaseks äh, võrdõiguslikkuse kaitse ning Euroopa Naiste Nõukogu loomine ning samuti võrdsuspoliitika edendamine, mis on suunatud meestele. kõigepealt siis minu esimene prioriteet, soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine. meil on vaja tõhusaid vahendeid selleks, et hinnata, kas sooline võrdõiguslikkus toimib ja milline on selle mõju ühiskonnale. ja kui äh, ei, siis äh, vajalikud korrektiivmeetmed paika panna Äh, avaliku sektori asutustele peab sellised vahendid andma just nimelt soolise võrdõiguslikkuse instituut, sellepärast et see on võrdõiguslikkuse küsimuste ekspertorganisats-, organ. Äh, niimoodi saab see instituut äh, harmoniseerida ka andmete kogumist ja erinevate riikide statistikat. teiseks, koolitus. Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut edendab võrdõiguslikkuse alast koolitust Euroopa Liidu äh, riigiametnike hulgas. see on vajalik selleks, et soolise võrdõiguslikkuse perspektiiv riiklikusse poliitikasse integreerida. kolmandaks, institutsioonide vaheline koordineerimine. tulemusi on võimalik saavutada ainult siis, kui institutsioonid töötavad koos, järgides samu reegleid. see ülesanne on samuti olul-, oluline Euroopa soolise võrdõigusega institutsiooni jaoks. Eh, samuti tuleb arvestada erinevaid reaalsusi, mis valitsevad Euroopa Liidu liikmesriikides. ja selles mõttes oleks oleks väga mõistlik linnade ja regioonide eh, naiste komisjoniga eh, koostööd teha, see on selles, komisjon on selles valdkonnas juba viimased kakskümmend aastat tegelenud institutsioonide vaheline äh, koordineerimine äh, äh, väärib väga palju tähelepanu. samuti tuleb tegeleda vägivalla ohvritega. vägivald, mida pannakse toime naiste vastu, põhjustab tõsist ebavõrdsust ja see, see tähendab, tuleneb ebavõrdsusest, mis esineb meeste ja naiste vahel ja selle likvideerimiseks tuleb tegutseda kooskõlastatult. instituut peab edendama selliste võrgustike loomist, äh, kuhu on kaasatud ka naisorganisatsioonid ja sotsiaalpartnerid. see aitaks meil ära hoida naistevastast vägivalda ning aidata kodu, perevägivalla ohvreid kogu Euroopas. viiendaks äh, äh meeste ja võrdsuse äh, vaheline see kaitseamet. Äh, Baskimaal meil on selline amet olemas, see loodi kahe tuhande kuuendal aastal ja see kaitseb nii mehi kui naisi diskrimineerimise eest, äh, eriti kui on tegu soolise diskrimineerimisega. Äh, ja sooline diskrimineerimine oli eriti levinud naiste vastu erasektoris ja nais, see Võrdõiguslikkuse Instituut peaks siis äh, lo-, te-, koordineerima sarnaste organisatsioonide tööd. kuuendaks, Euroopa Naiste Nõukogu. organisatsioon, kus osalevad naised, instituut peaks tegema ettepaneku luua Euroopa Naiste Nõukogu mis võimaldaks siis ühendada Euroopa naisliikumisi, jagada kogemusi. Äh, nõukogu saaks samuti õiguse pöörduda Euroopa komi-, Parlamendi komisjonide poole ja seitsmendaks siis mehed, lõpuks ma möönan, et tõhus võrdsus ei ole võimalik, kui mehed koos naistega edasi ei liigu me ei saa äh, poolt maailma selja taha jätta. me peame võrdõiguslikkuse poliitikat suunama ka meestele, me peame leidma viisi, kuidas äh, panna mehed ja naised koos tegutsema, äh, selleks et nad kõik ühiselt võrdõiguslikkuse saavutaksid ma usun, et Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut peab ka selle väljakutsega silmitsi seisma. ja lõpetuseks mitte midagi äh, sellest, mida ma mainisin, ei saa saavutada ilma selle komisjoni liikmete pühendumuse ja poliitilise toetuseta, see on kõik, mida ma saan teile kümne minuti jooksul rääkida. aga kui teil on küsimusi, siis ma olen valmis neile vastama. Varmt tack och då lämnar jag ordet fritt för frågor. Suur tänu ja nüüd on komisjoni võimalik, liikmetel võimalik küsimusi esitada. kes soovib küsimusi esitada, palun, proua Kornelis, palun. Yes, thank you for your presentation um.... suur tänu ettekande eest, väga huvitav oli kuulata seda nimekirja, mille te esitasite kõigist nendest probleemidest, millega tuleks tegeleda, aga nüüd küsiksin teie organisatsiooni kohta, mille peasekretär te olete Te olete öelnud, et see on Baski omavalitsuste organisatsioon. kas te tegeletegi soolise võrdõiguslikkusega kohtade peal või ka on teil mingisugune euro-, üle-euroopaline dimensioon? millised on teie kogemused eh, Euroopa vastavate uuringutega seoses? suur tänu küsimuse eest ja nüüd palun vastus. minu äh, töö Vaski Naise Instituudis no Baski instituut on alati, on olnud äh, esirinnas sugudevahelise võrdsuse eest võitlusel ning äh, seda on ka tunnustatud, seda nii Hispaanias kui ka Euroopas teiste instituutide ja organisatsioonide poolt. koostöö kohalike omavalitsustega, ma pean siin kaks asja eristama, ma töötasin Euroopa regioonide naisõiguse komisjonis, ma olin nimelt enne linnapea, enne seda, kui ma sain nais- nice instituudi juhatajaks, kuid ühesõnaga ma tunnen eh, olukorda nii omavalitsustes kui ka valitsustes ning ma pean ütlema, et eh, et ma, ühesõnaga minu kogemused on olnud väga olulised ning institutsio-, kohalikud omavalitsused on ju kõige lähedasemad kohalikele elanikele, nad teavad, kellele suunata oma poliitika, nad äh, teavad, äh, milline tegevus on kõige, millise tegevuse käivitamine on kõige olulisem ning äh, meie leidsime, et väga oluline on meie instituudil kohatööd, kohutustööd teha kohalike omavalitsustega. formaban parte el Instituto Vasco de la Mujer y la ning me teeme seega Baski kohalike omavalitsuste liit ning Naisinstituut teevad tõhusat koostööd ja teeme koostööd ka Euroopa vastavate organisatsioonidega koostöö on olnud väga viljakas ning äh, oleme saavutanud seda et, et kaheksakümmend protsenti Baskimaa elanikest äh, elab, ähm, elab äh, sellise kohaliku omavalitsuse piirkondades, kus on kohaliku võrdsete võimaluste, võrdsete õiguste plaan, selleks on ka finantseerimine ette nähtud, on tehtud ka tegevusplaane tegemaks kõik selleks, et kõik Baskimaa linnavalitsused äh, võiks arvestada sarnaste meetmetega ning äh, sarnaste ettepane-, et-, eesmärkide ja plaanidega, sest äh, tegevuse suunamiseks on aga raamprogramm ja meie eesmärk oleks siis see, et kõik naised kõikidele naistele oleks samad äh, õigused ja samad kohustused ning me teeme loomulikult koostööd ka meestega selle nimel ja me soovime selget koostööd Euroopa Võrdsuse Instituudi ning äh, kohalike omavalitsuste esindajate vahel, sest me teeme äh, nendega siiani juba tihedat koostööd, nemad teavad, milline on reaalne võrdsete õiguste olukord koha peal ja selline koostöö on väga oluline suur tänu ja proua Paranova. suur tänu. Te avaldasite mulle suurt muljet, eh, mitte ainult teie, vaid ka teie lähenemine küsimusele. Teie ettekanne sisaldas tõesti nagu äh, tööplaani. Teil on äh, tõesti praktiline lähenemine nendele küsimustele, aga äh, punktid kaks, neli ja seitse pakuvad mulle huvi. Äh, punkt seitse puudutas mehi. üks Kreeka kolleeg, kes on ka meesterahvas muide siin komisjonis, avaldas ka arvamust, et see punkt oli väga huvitav punktide kaks ja neli kohta tahaksin nüüd küsimuse esitada. kuidas on võimalik tagada eh, riigiametnike võrdsus, see on midagi uut eh, teie ettepanekus ja teiseks, kas on teil mingeid ettepanekuid ka eh, vägivalla ohvrite kaitseks ja kuidas saaks selle küsimusega tegeleda soolise võrdõiguslikkuse instituut. me oleme palju kõnelnud nendest teemadest, vägivallast, aga me ei ole rääkinud sellest, kuidas hoolitseda ohvrite eest. suur tänu, proua Varanova ja nüüd palun meie külaline. ma olen mitu aastat töötanud võrdõiguslikkuse organisatsioonis. olen teinud kõik selleks, et poliitikud võtaks arvesse ka soolise võrdõiguslikkuse perspektiivi ning oleme täheldanud ja isegi ametnikud tähendasid, et neil on vaja koolitust soolise võrgõiguslikkuse küsimustes, et nad saaks oma tööd korralikult teha. loomulikult mitte kõik ametnikud ei tee sama tööd, kuid soolise võrdõiguse koolitus peaks kehtima kogu, eh, kõikidele ametnikele. Need, kes peavad norme välja töötama, peavad eh, saama koolitust ka seda, kui, selle kohta, kuidas sektorialastesse poliitikasse kaasata soolise võrgõiguslikkuse küsimus. ning äh, peame mõtlema ka selle peale, kuidas analüüsida olemasolevaid fakte ning selleks on vaja äh, koolitust, äh, sest keegi pole sündinult tark, on vaja selgeid andmeid, konkreetseid andmeid me peame teadma, millest me räägime, kui me räägime eh, soolise võrdõiguslikkuse küsimusest. paljud arvavad, et need normid, mis välja töötatakse, et need on täiesti neutraalsed ja kui eh, selgelt ei tooda välja, eh, kus peituvad vead, ei saada tihtipeale sellest arugi, et kuskil probleem on. me peame aru saama, millised on tegelikult reaalsed tagajärjed, erinevatel poliitikatel meeste ja naiste elus. ametnikud peavad teadma, kuidas integreerida soolise võrdõiguse poliitika normidesse, reeglites ning samuti on vaja ka koostada tegevusplaanid ning äh, see tähendab äh, kõiki, paljusid erinevaid sektoreid, see puudutab tööstust ja muud, kuid äh, paljud tihtipeale ei tea, kuidas on positiivse äh, tegevuskava e, ellurakendamine välja näeb, nad ei tea, kuidas soolise võrdõiguslikkuse küsimused kaasatakse sektorialasse poliitikasse, selleks on samuti vaja kooliti-, e, koolitust. samuti on vaja juhatuse liikmetele teha koolitust, et, et sooline võrdõiguslikkus e, jõuaks ka näiteks keelekasutusse, näiteks avaldustes ja pöördumistes sest tihtipeale jäetakse naised lihtsalt kõrvale, need kirjutatakse lihtsalt meessoost äh, sõnu kasutades. ja see on väga kaua juba nii olnud, kuid äh, tuleks teha kõik äh, selleks, et kasutataks võimalikult neutraalseid termineid, et ei räägitaks meestest ja naistest, vaid kodanikest ning teine võimalus kasutada nii mees kui naissugu, kuigi see võib tekstid pikemaks ja keerulisemaks muuta. ja eh, ka terminite kasutamise kohta tuleks koolitus korraldada, mis on feminism, mis on võrdõiguslikkus ja nii edasi. ja kõik ametnikud peaksid seda tundma, sellist sõnavara. see puudutab ka poliitikuid eh, ja teisi sest väga raske on välja töötada soolise eh, võrdõiguslikkuse poliitikat, kui eh, koolitus pole toimunud võrdsetes tingimustes ning mis puudutab teist küsimust, Eh, bueno, en cuanto a la interinstitucional, la coordinación en, en... Eh, räägiti tähelepanust kuidas tule, sellest, et ohvritele tuleks, soolise vägivara ohvritele tuleks rohkem tähelepanu pöörata, see on tõsi ning oleks vajalik, et äh, kõik äh, need, kes on äh, vägivalla ohvriks langenud, et me nende aitamiseks töötaks samastes, samas suunas, mida ma teen, mis ettepaneku teeks ma soolise võrdõiguslikkuse instituudile, et tehtaks, töötaks samas suunas edasi, et oleks koordineeritud koostöö E, Euroopa ja liikmesriikide naisinstituutide vahel, et me teaks, millised meetmed kasutusele on võetud ja kuidas aidatakse liikmesriikides e, perevägivalla ohvreid ning e, millised protokollid on nende aitamiseks välja mõeldud ning milliseid samme tuleb astuda ja eh, kuidas tegutseda, kuidas aidata perevägivalla ohvrit. Baskimaal on sõlmitud institutsioonide vaheline lepe selleks, et eh, erinevaid poliitikaid omavahel eh, siduda ning on olemas eh, eh, terve alarmimeetod, mis on välja töötatud selleks, et äh, oleks kohe võimalik tegutseda, kui keegi naine langeb äh, soolise vägivalla ohvriks. politsei on selleks samuti erikoolituse saanud ning äh, ka naised ise on kõrge hinnangu andnud sellele tööle, mis nende heaks on tehtud. nii et erinev, et koostöö erinevate institutsioonide vahel Euroopa tasandil on väga oluline, sest Euroopa tasandil on institutsioonil raske olla ohvritega otseses kontaktis, nad peavad koostööd tegema vabaühendustega, kes on viimastel aastatel eh, olnud eh, need, kes neile ohvritele on andnud hääle ja eh, nad selgitavad ohvritele ka, mida saavad institutsioonid nende heaks ära teha, need on olulisemad küsimused Eh, millega peaks tegelema Euroopa Naisinstituut? suur tänu. kaks parlamendiliiget sooviks veel küsimusi teile esitada. proua Postkoord kõigepealt ja siis veel üks kolleeg. proua Postkoord, palun, sõna on teil. tere tulemast meie komisjoni, suur tänu sissejuhatuse eest. mina soovisin küsida selle pika nimekirja kohta mille te esitasite sissejuhatuses, kõigest sellest, mida te soovite ära teha. loomulikult tegemist äh, on soolise võrdõiguslikkuse instituudiga, ilmselt on see väga väike instituut, ei ole palju töötajaid selles instituudis ega võimalusi. Te näete, et finantskriisi tingimustes stabiliseeritakse pigem panku miljonite eurodega, aga kui on vaja soolisest võrdõiguslikkusest jagada äh,, taga, rääkida, siis äh, ei soovita selle raha kulutada. Teil uues instituudis, kui teid valitakse eksperdiks, saab olema konsultatiivne roll, millist nõu annaksite te inimestele selleks, et ka soolise võrdõiguslikkusega tegeldaks. suur tänu, palun. sõna on külalisel. kõnelejal pole mikrofoni. kui ma peaks välja valima ühe prioriteedi, siis see oleks institutsioonide vaheline koostöö ja koordineerimine, sest on, Euroopas on väga palju naisinstituute regionaaltasandil, riiklikul tasandil ja nii edasi nii et äh, me peaks koordineerima äh, erinevate naisinstituutide tööd. see oleks üks prioriteetidest. ükskõik kui väike see instituut ka ei ole, ambitsioon peab olema suur ja eesmärgid peavad olema suured. mina olen samuti olnud väga väikese instituudi liige, kuid äh, kõige olulisem on soov midagi ära teha oi, ja see on tähtsam kui vahendid, mis meil olemas on. Euroopa on väga suur ja riigid on väga erinevad, aga ja kui ma peaks midagi esile tõstma, siis oleks see koordineerimine. ning teine küsimus, et väga, mitte väga pikalt rääkida, see puudutab majanduskriisi kui eh, kriisi ei olnud, siis ei olnud samuti võrdsusküsimustega eh, tegelemiseks palju raha, see on alati olnud eh, vaeslapse osas. kui varem oli hea majandusolukorra puhul, ei olnud see eelarve osa, mis võrdsetel võimalustel pühendati, väga suur, praegu on see veelgi väiksem. ning äh, veel üks suur töö, mis tuleb ära teha, nimelt tuleb äh, poliitikute päevakorda äh, selgelt äh, tuua see, et, et soo, sooline võrdõiguslikkus on tähtis olukord. kui tundub, et on teisi tähtsamaid küsimusi, kuid soolise võrdõiguslikkuse küsimus peab olema olulisel kohal päevakorras kõigi Euroopa poliitikute kõikide Euroopa poliitikute puhul. ja see ei pea mitte ainult äh, kriisi ajal nii olema, vaid alati. ma ei hakka siin asjas süüdistama, vaesuses süüdistama kriisi, sest äh, soolise võrdõiguslikkuse poliitika on alati olnud vaeslapse rollis. mis puudutab aga erinevaid strateegiaid, ma ei mäleta, mis, mis küsimus see oli milliseid eh, strateegiaid peaks teie oluliseks eh, instituudi jaoks, et need teemad saaks suurema tähelepanu osaliseks? kuidas te soovitaksite selle tööga tegeleda? teavitus on oluline. ühiskond on see, kes eh, nõuab võrdsuspoliitikat äh, ja kui ühiskond seda nõuab, siis äh, peab äh, poliitik, peavad poliitikud ka selle küsimusega tegelema. nii et kui ühiskonnal on teadlikkus olemas, kui on vaja teavitusega tegeleda, siis oluline on just see, et esitaksite vastavad nõudmised poliitikutele ja et alu-, nad astuks oma suhtumise muutu-, muutmist, nad muudaks ja et võrdsusküsimused saaks oluliseks osaks meie igapäevasest poliitikast, nagu on juba läinud keskkonnaküsimustega, kuid ühiskond peab eelkõige olema teadlik sellest, kui oluline on võrdsus ja kui oluline on selle nimel tehtav töö ja tuleb nõuda, et poliitikud selle nimel ka midagi teeks suur aitäh ja proua Pilbo! suur tänu! suur tänu teile selle eest, et te olete nii konkreetselt rääkinud. teame nüüd täpselt, milline peaks olema teie meelest Naisõiguse Instituut. paljud küsimused on juba esitatud, andsite ka vastused. Te rääkisite konkreetsest projektist millesse tuleb kaasata mehi, mina tahaksin küsida, kas äh, Makunde, Emakunde on seda teinud, kas on kaasatud mehi, kuidas see on läinud, kas teil on konkreetseid kogemusi, millised on äh, tulemused ning teiseks, rääkides äh, naiste kaasamisest, baskid institutsioonides on naisi üsna palju, eriti viimase viie paari aasta jooksul on see nii olnud sooviksin teada, mille, kuidas seda seletada milliseid äh, meetmeid on äh, käivitanud selleks äh, teie instituut ja millised on olnud tulemused nii poliitika valdkonnas kui ka ühiskonnas, kui te olete teinud koostööd massimeediaga, ajakirjandusega, siis millised on olnud tulemused? ja kas näiteks on ka visuaalselt muutusi näha olnud. ning lõpetuseks te rääkisite e, sellisest e, uuest institutsioonist, mis tegeleb kaitseküsimustega, kas te selgitaksite, millega on tegu, mis ta, millega on tegu ja kas te arvate, et seda võib, selle kogemuse võib ära kasutada ka uues Euroopa instituudis? ma üritan väga lühidalt rääkida. ma lähen järjekorras. meeste kaasamine. pärast seda, kui me olime aastaid võrdsusküsimustega tööd teinud, me nägime, et, et institutsioonide välja pakutud poliitika ei jõudnud meesteni, nad ei osalenud meeste osalus eh, oli alati väga vähene. naised liikusid edasi ja mehed tihtipeale ei olnud teinud piisavalt edusamme ja ei olnud samal tasandil naistega. sellega seoses otsustasime teha sammu edasi. kahe tuhande esimesel aastal korraldati esimene kongress eh, meesküsimustes ning kahe tuhande seitsmendal aastal võeti meeste küsimus uuesti päevakorrale ning eh, seda tehti Baski Naisõiguste Instituudis, sest eh, selle Baski kohaliku omavalitsuse juht äh, tundis küsimuse vastu suurt huvi, sest ta soovis algatada initsiatiivi Baski kohaliku omavalitsuse tasandilt ning sellega seoses me panime paika uue initsiatiivi, mille nimi on Issandus ning e, selle e, loosunguks oli, et võrdsus e, muudab su mehelikumaks. ja me üritasime sellega kaasata rohkem mehi võrdsuse eest võrd-, naiste õiguste eest võitlemises ning eh, me üritasime sellega saavutada suuremat ähm, võrdsust, suuremat tasakaalu. me võtsime kasutusele erinevad meetmed, mille aluseks olid kolm sammast, teavitus, koolitus ning kaasvastutus teavituse valdkonnas. käivitasime kampaaniat, reklaame rääkisime sellest, millised mehed meeldivad naistele, mida naised ootavad meestelt. ja me üritame teha võimalikult palju selleks, et koolitusi läbi viia, sest äh, mehed ka ei tea, mida me neilt tahame. et üritasime rääkida sellest, milline peaks äh, olema see uut tüüpi mees ja üritasime saada meest, anda meestele vahendeid ja samuti rääkisime laste eest hoolitsemisest, kodutöödest. rääkisime sellest, et mehed jäävad ka paljust ilma, kui nad sellega ei tegele. edu on olnud väga suur ning ma arvan, et see edulugu on võimalik üle kanda ükskõik millistesse Euroopa riigi ning ja mis puudutab äh, naiste kaasamist, siis äh, valmistasime ette seaduseelnõu, mis äh, puudutaks naiste reaalset kaasamist poliitikasse ning mille on otsene side kohalike omavalitsustega, et tegeldaks küsimustega, mis on naistele olulised ja et naised ei jääks poliitikast kõrvale niisiis, äh, meie komisjoni poolt tahaksin teid tänada selle eest, et täna siia tulite ja oma seisukohti tutvustasite ja andsite meile väga selge pildi sellest, millised on teie prioriteedid ja suur aitäh ka küsimustele vastamise eest ja soovime teile edu! niisiis, nüüd tahaksin tervitada proua Villemin Ruigraki Hollandist. ta on poliitiline nõunik äh, sellistes küsimustes nagu äh, võrdsus ja ta töötab Teadmiste Keskuse jaoks, mis tegeleb soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse küsimustega. niisiis, tere tulemast meie komisjoni, ootame umbes kümneminutist ettekannet ja siis on meil teile ka küsimusi. niisiis, teil on sõna. And... aitäh teile, ma olen kuues ja, ja ma loodan, et teil on ikka veel energiat, et mind kuulata meie seal ukse taga pidime istuma ja ootama, aga nüüd ma olen siin, ma olen energiat täis ning ma teen oma sissejuhatava sõnavõtu hollandi keeles. proua eesistuja, lugupeetud komisjoni liikmed, mul on väga suur au täna siin olla ning ma pean ütlema, et Äh, minu jaoks oli väga meeldiv üllatus, et mind siia kutsuti. päev enne seda, kui ma kavatsesin minna Sambiasse seoses ühe olulise projektiga, paluti mul siia saata oma CV, sellepärast et võib-olla nimetatakse mind soolise võrdõiguslikkuse eksperdikandidaadiks. ma saatsin oma eluloo ja ka mõelnud selle üle enam pikemalt ja ma ei olnud tegelikult oma CV-d ka selle töö jaoks spetsiaalselt kohendanud, äh, seda tihtipeale tehakse. näiteks tuhande üheksasaja kaheksakümnendal aastal ma, äh, mul oli üsna palju intervjuusid ähm, parlamendisaadikutega nagu Simon Veiliga näiteks äh,, ma ei kirjutanud oma CV-d, aga alates üheksakümnendatest aastatest ma koostan raporteid äh, Hollandi vabaühenduste jaoks selle kohta, mis toimub Euroopa Parlamendis ja siin komisjonis, seda ma oma CV-sse ei pannud, samuti ei pannud ma sinna sisse seda, et ma olen osalenud ja korraldanud terve rea äh, teaduslikke konverentse, kus on arutatud äh, soolise võrdõiguslikkuse alaseid direktiive Neid asju ma oma CV-sse sisse ei pannud, aga võib-olla te kutsusite mind siia, sest te äh, mõtlesite, et vaatame, äkki ta on nii ka huvitav inimene. Äh, mõned teist äh, võib-olla juba tunnevad mind, sellepärast et ma olen siin komisjonis käinud eksperdina mitmeid kordi. mul on väga hea meel osaleda soolise võrdõiguslikkuse instituudi töös, ma tean, et selle instituudi eelarve on väga tagasihoidlik, üks direktor, kolm personaliliiget, aga tema õlule on pandud juba tohutud ootused. seega on äärmiselt oluline, et me need ootused ka äh, realistlikeks saavutusteks äh, muudaksime see on loomulikult direktorite ja juhatuse ülesanne, nad peavad kokku panema teostatava programmi, aga see on ka ekspertide ülesanne, sellepärast et ekspertidel on head sidemed vabaühenduste ja mitmete liikmesriikide valitsustega. soolise võrdõiguslikkuse instituut peab suutma millelegi keskenduda, tal peab olema, tal peavad olema prioriteedid. see instituut peab me peame olema headeks äh, naisõiguste saadikuteks. ma nüüd räägiksin, miks mina saan oma panuse anda ja tühjaksin tähelepanu kolmele asjale. kõigepealt, mul on aastatepikkune kogemus tööst Euroopa Liidus äh, euro soolise võrdõiguslikku seotuvates poliitikates tuhande üheksasaja seitsmekümne viiendast aastast alates, seega ligemale kolmkümmend aastat ja see oli ka esi, esimene kord, kui Euroopa Parlament otseselt valiti, sellest ajast saadik ma olen äh, otseselt nende küsimustega tegelenud äh, naissaadikud kuuest liikmesriigist, sest siis oli kuus liikmesriiki, äh, lõid selle komisjoni eel, eelkäija ning hoidsid silma peal soolise võrdõiguslikkuse küsimustel ja alguses olin ka mina selle tööga seotud ma olen jälginud rahvusvahelisi arenguid väga tähelepanelikult, minu uurimustööde tulemus on see, et selle komisjoni staatus on väga hea ning see komisjon on suutnud läbi suruda äh, äh, terve rea direktiive Euroopa poliitilisest masinavärgist see on kahtlemata väga oluline saavutus. rääkides soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisest, siis äh, vara, varemalt sellist mõistet isegi ei olnud olemas ja see on nüüd mõiste, mida me kasutame iga päev. teine põhjus, miks minust saaks hea ekspertkogu liige, on see, et ma olen kursis ka vabaühendustega nii Euroopa Liidus kui ka äh, Hollandis ja veel paljudes teistes liikmesriikides mis puudutab Euroopa soolise võrdõiguslikkuse poliitikaalaseid konverentse, näiteks ma olen osalenud paljudel konverentsidel ja mul on väga hea kontaktide võrgustik. samuti enne uute liikmesriikide liitumist ma töötasin projekti juures, mille eesmärgiks oli eh, tõsta teadlikkust uutest organisatsioonidest uute liikmesriikide teadlikkust soolise võrdõiguslikkusega seonduvates küsimustes. ma olen osalenud taolistel üritustel ka Türgis. seega ma olen suuteline tõstma teadlikkust, andma inform-, informatsiooni, hoolitsema selle eest, et sooline võrdõiguslikkuse süvalaiendamine muutub inimeste igapäevaelu osaks. kolmas ja võib-olla kõige olulisem põhjus on minu kogemus teistes eh, diskrimineerimisvastastes valdkondades. tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandast aastast alates oleme me Hollandis, meil artikkel kolmteist äh, komi-, platvorm, see platvorm ühendab terve rea organisatsioone ja seal arutatakse diskrimineerimisega seonduvaid küsimusi, olgu see siis puuete, seksuaalse orientatsiooni või vanuse alusel diskrimineerimine. me teeme koostööd ning me püüame leida sarnasusi erinevate diskrimineerimispõhjuste vahel, me teeme koostööd ka Euroopa Naiste Foorumiga, Euroopa Puuetega Inimeste Foorumiga, me oleme loonud selle platvormi, mis on aidanud meile teha häid direktiivi ettepanekuid, tuginedes siis artiklile kolmteist. Äh, kui vaadata näiteks äh, kahe tuhande aasta olukorda Austrias, kui härra Haider oli võimul, see andis meie tööle olulise tõuke ja diskrimineerimisvastane töö pole sugugi veel lõpule jõudnud. Euroopa Parlament võttis vastu komisjoni ettepaneku, mis puudutas äh, võrdset kohtlemist väljaspool töökohta. nüüd me peame aga vaatama, mida nõukogu selle kohta ütleb. niisiis kogu arutelu soolise võrdõiguslikkuse Äh, instituu-, instituudi üle, äh, paljud küsivad, et miks sellist eraldi instituuti üldse vaja on. Nad leiavad, et soolise võrdõiguslikkusega võiks näiteks tegeleda põhiõiguste agentuur, amet. Äh, see oleks tõesti parem, kui soolise võrdõiguslikkuse instituut ei suudaks luua sidemeid emantsipatsiooni ja võrdsuspoliitika vahel. mina arvan, et see instituut ei pea tegelema ainult sooküsimustega, vaid ka puuetega, seksuaalse orientatsiooni ja teiste diskrimineerimise põhjustega. puuetega naise jaoks olulised asjad on ju kõigi puuetega inimeste jaoks olulised ja mis on noorele või vanale naisele oluline, on oluline kõigile noortele või vanadele inimestele. mis minusse puutub, siis sugu on üks Äh, viis, kuidas saada võrdse kohtlemine kõigile. kokkuvõtteks tahaksin ma öelda, et mul on aastakümnete pikkune kogemus Euroopa Liidus ja liikmesriikides äh, selles valdkonnas, millega teie komisjon tegeleb, mul on olemas ka suured kontaktid ja võrgustikud ning kolmandaks, mul on nägemus, mis on kooskõlas selle tööga, mida teie siin komisjonis teete. ma loodan, et te lubate mul anda oma panuse sellesse instituudi, sest see instituut väärib seda, aitäh. suur tänu selle sõnavõtu eest ja nüüd on mikrofon avatud küsimuste esitamiseks. palun, sõna on teil, kolleegid proua Polskurt. suur tänu, proua esinaine. suur tänu ka külalisele sissejuhatuse eest, tere tulemast! ka te ei ole siin esimest korda, me oleme teid kutsunud siia mitmel korral eksperdina, tegelenud koos mitmete soolise võrdõiguslikkuse aspektidega väga palju toimub selles valdkonnas, aga kunagi ei tehta ära piisavalt. seega eh, eh, lähtuksin sellest, et eh, uus instituut on väga väike, personal ei ole rohkearvuline ja praegu on tegemist majandus- ja finantskriisiga. praegu kulutatakse pankadele miljoneid eurosid, aga kui on vaja emaduspuhkusest või soolisest võrdõiguslikkusest rääkida, mis on väga tähtsad naistele Euroopas, öeldakse, et see on liiga kallis lõbu. minu arvates äh, saab sellest olema väga tõsine väljakutse soolise võrdõiguslikkuse instituudile. Teie kui ekspert tulevases foorumis, millist nõu annaksite te personalile niisuguse küsimuse lahendamiseks? suur tänu ja palun, nüüd on sõna vastuseks külalisel. suur tänu. see ongi põhiküsimus. mida, millele peaks instituut keskenduma? Hollandis teeme me muide äh, sarnast tööd, mida hakkab instituut kahekümne seitsme liikmesriigi heaks tegema ja meie tahaksime öelda, et jalgratast pole vaja uuesti leiutada. palju häid uuringuid on juba tehtud, ressursse pole sellele vaja enam eh, raisata keskendugem sellele, mis on olemas, eh, rakendagem neid eh, uurimusi nii, et asjad liiguksid edasi. me ei pea ju iga kord äh, ratast leiutama. me ei hakka ainult vanemapuhkusele või osalisele tööajale keskenduma. põhiküsimus on, kuidas organiseerida tööd nii, et liikmesriigid kõik saaksid olemasolevatest teadmistest kasu. suur tänu. sooviti esitada veel kaks küsimust. ja minagi tahaksin küsida, küsida soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise ja sellel põhineva eelarvestamise kohta. Te rääkisite sellest oma sissejuhatuses, aga eh, nendest teemadest on palju räägitud. nüüd tekib küsimus, kuidas neid põhimõtteid, neid kontseptsioone ellu viia, nii et nad ka tõhusad oleksid samuti tahaksin küsida mitmesuguste erinevate diskrimineerimisnähtude kohta. Teie rõhutasite diskrimineerimist seoses vanusega, puuetega. ja sellest tuleneb ka minu küsimus. mis te arvate, mida saaks teha soolise võrdõiguslikkuse instituut koostöös teiste instituutidega võitlemaks erinevate diskrimineerimise vormidega. tõesti, soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine ja sellel põhinev eelarvestamine jäävad rakendamata ja võivad kaduda. aga kui me ei räägi ka nendest teemadest, siis, siis nagu üldse ei teata sellest midagi. tavaliste teemade puhul on vaja ikkagi kõigepealt soolise võrdõiguslikkuse osas teadus, teadlikkust tõsta, see aspekt peab olema kaasatud kõikidesse projektidesse ning ikka ja jälle tuleb tagasi tulla spetsiifiliste soopoliitiliste küsimuste juurde, näiteks eelarvestamise puhul. on väga tähtis see, kuidas me eeskuju anname. meie oleme näidanud eeskuju Hollandis, kui me tegime ettepaneku maksundust muuta muide, inimesed alguses arvasid, et see ei ole võimalik, aga me viisime selle läbi ja Rahandusministeeriumis on näha, et need sammud olid väga efektiivsed. niisugused sammud tulevad alati kasuks. nüüd see küsimus, mis puudutas head koostööd Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi ja Viini instituudi vahel. meie Hollandi kogemus ütleb, et kui üksteiselt soovitakse õppida on vaja teineteist kuulata, juba see annab palju. muide, puuetega inimeste puhul on tegemist viimase aja tõelise emantsipeerumisega, mis sarnaneb naiste emantsipeerumise protsessile aga kui soovitakse meie ekspertteadmisi kasutada, siis siis peab ütlema, et mõnel pool on isegi kiiremad oldud kui Hollandis, Euroopa Parlament muide võttis vastu niisuguse õigusakti, millega nõutakse ühistranspordi ligipääsetavaks tegemist puuetega inimestele. seega teadmisi on, oskusteadmisi on igal pool ja võimalik on edasi minna mitmes valdkonnas korraga. suur tänu, aga meil on veel kolm küsimust. proua Auer kõigepealt, siis kor-, proua Kornelis ja siis proua Klaas proua Auer kõigepealt. suur tänu. ma vabandan, et ma tulin koosolekule hilinemisega. aga ma pidin selles komisjonis olema, kus minu raportit hääletati. kuulasin teid ja see avaldas mulle muljet, kui te ütlesite, et meil on vaja uusi algatusi aga ma tahaksin nende algatuste kohta rohkem kuulda. küsisin ühelt teie kolleegilt, kes siin ka esines, millised on tema prioriteedid, kas meil peaks uusi seadusi välja töötatama või kasutatama ära pigem olemasolevaid poliitilisi instrumente, võib-olla peaksime läbi vaatama, kui ligipääsetav on õigusabi näiteks ja ja nii edasi. kindlasti ei saa siin e, ühte aspekti eelistada teistele, aga ikkagi, kui teie peaksite prioriteete seadma, millised te valiksite? palun, härra proua Rõikrokk. ausalt öeldes meil ikkagi on vaja mõnda uust õigusakti. ma ei tahaks siiski ainult sellele rõhku panna soolise võrdõiguslikkuse instituudis, sellepärast et õigusaktidega tegeleb pigem Euroopa Parlament. aga kui rääkida õigusaktide sisust, mõistetavusest, siis just sellele peaksime me keskenduma uute strateegiate küsimuse kohta tahaks nagu öelda, et see ongi meie kõige suurem väljakutse. kolmkümmend või isegi viiskümmend aastat on juba õigusakte ja seadusi välja töötatud kogu aeg ühtmoodi. muidugi me oleme edasi liikunud, aga kui instituudist kujuneks omamoodi mõttekoda ja ta saaks seda protsessi mõjutada, siis oleks see veelgi parem. suur tänu, proua Kornilisson. vastuseks ühele eelmisele küsimusele ütlesite, et teie organisatsioon oli sarnane nimetatud soolise võrdõiguslikkuse instituudile kas te saaksite paralleele tõmmata? meie oma instituudis vaatame läbi, milliseid uurimusi on äh, läbi viidud, Äh, mujal ja katsume neid kohandada kas siis meie valitsusele või vabaühendustele ja väga sageli muide valitsus küsib meie käest nõu äh, näiteks äh, vanemapuhkuse osas, lapsehooldusküsimustes. meie püüame anda nii objektiivset nõu kui võimalik. väga sageli aitame me vabaühendusi ka, kui nad soovivad midagi teha. see, mida meie arvame, ei ole eh, sel puhul nii kõige tähtsam, aga meie tahaksime nii-öelda anda võimaluse või neid kanaleid eh, vabaühendustele, et nad, et nende hääl jõuaks ka valitsuseni. suur tänu ja proua Klaas soovib veel ühe küsimuse esitada suur tänu. Te rääkisite avasõnas oma eluloost, ütlesite, et meie ees on teie lühendatud elulugu, aga eh, ma vaatan, et see on ikkagi väga huvitav. paarist asjast ei saa ma aru. Te olete siin nimetanud mitmesuguseid ameteid ja ametikohti, millel te ikka olete veel, kui te saate eksperdiks uues instituudis, kas te saaks, saate siis jätkata kõigi nende ametitega või tekib mingisugune huvide konflikt? Te olete siin poliitilise nõukoja liige ja Hollandi ühe assotsiatsiooni liige võib-olla te saaksite kirjeldada oma tööd, et me paremini mõistaksime seda? suur tänu! kõigi nende funktsioonide kohta, mis mul on, tahaksin öelda, et kui te küsite kelleltki, kes juba väga ametis on, kellel on väga palju ülesandeid, siis ta alati ütleb teile, et teeme ära kui te niikuinii kakskümmend neli tundi päevas töötate, siis üks tund sellele lisada ei tohiks probleemiks olla. ma olen tegelenud äh, sportmängudega ja te näete, et võib-olla teate, et iga viie aasta tagant korraldatakse suuri sportmänge Eh, homoseksuaalidele, Hollandis eh, oli, eh, olid sellised maailmamängud mõni aasta tagasi ja seetõttu, kui meil on korraldamises kogemused, saan ma oma kogemusi edasi anda järgmistele riikidele, kes nendega, kes nende mängude korraldamisega tegelema hakkavad. eutanaasia organisatsioonist püüan aidata inimestel jõuda oma sõnumiga ka poliitikuteni. erakonnad muidugi lubavad, aga me tahaksime, et see sõnum ikkagi nendeni jõuaks. suur tänu. komisjoni nimel tänan teid teie esitluse eest, tänan teid vastuste eest küsimustele, suur tänu tulemast ja edu teile teie tulevases töös, tänan! ja kolleegid, too. niisiis, kolleegid meil on ikka veel üks punkt päevakorras. ning see on seotud naistevastase vägivalla ärahoidmisega. tegemist on küsimusega, mida me täna oma külalistega juba pikalt oleme arutanud. esimesel septembril otsustasid koordinaatorid, et meie komisjon peaks esitama suulise küsimuse komisjonile ja nõukogule naistevastase vägivalla kohta. me otsustasime ka koostada resolutsiooni selles küsimuses. selle resolutsiooniga pidime tähistama naistevastase võitluse rahvusvahelise päeva kümnendat aastapäeva. tänases päevakorras on see, Äh, et me otsustame, kas me esitame suulise küsimuse, resolutsiooniga tegeleme hiljem, niisiis täna see, tänane otsus puudutab suulist küsimust. terve rida äh, saadikuid on selle tööga juba väga intensiivselt tegelenud, nad on seda suulist küsimust ette valmistanud, nad on juba andnud sellesse küsimusse väga hea panuse see on meil võimaldanud suulise küsimuse ettepaneku koostada. üks selgitus resolutsiooni kohta. kõik äh, keeleversioonid sellest resolutsioonist on olemas viiendaks oktoobriks sealt äh, peale on võimalik kõigil kolleegidel teha muudatusettepanekuid, kui nad soovivad seda. seda saab teha kuni kaheteistkümnenda oktoobrini. niisiis me kasutame teie tavalist äh, töömeetodit resolutsioonide puhul ning ma loodan, et otsuse langetame neljandal novembril selle resolutsiooni osas ja see läheb novembri teisele täiskogule Strasbourgis. seal saame siis juba hääletada ja räägiksin ka lühidalt, miks me oleme otsustanud selle suulise küsimuse esitada, miks on niivõrd oluline, et meil selles küsimuses oleks nii suuline küsimus kui ka resolutsioon. meie komisjon äh, püüab tõsta inimeste teadvust, teadlikkust selles osas, et on olemas rahvusvaheline naistevastase vägivalla likvideerimise päev. aga loomulikult kõige olulisem on see, et me peame tegema kõik, mida me suudame selleks, et peatada sellist kohutavat vägivalda, mida nii paljud naised peavad kannatama. tegemist on asjaga, mis ei põhjusta kahju ainult naiste tervisele, vaid takistab neid ka paljudes ühiskonnaelu aspektides osalemast seetõttu on meie komisjoni ülesanne väga oluline, me peame oma jõupingutusi mitmekesist kordistama selleks, et takistada naistevastast vägivalda. see on äh, vastutus, mis meil on Euroopa ja muude regioonide naiste ees. me peame selles valdkonnas tegutsema aktiivselt. samuti tahaksin ma öelda, et äh, see teema on praegu väga asjakohane, eriti nüüd, kus äh, Rootsi eesistujana valmistab ette nõndanimetatud Stockholmi programmi, kus räägitakse vabadusest, turvalisusest ja julgeolekust, meie arvates on väga tugev side Euroopa kodanike kaitsega siin, sellepärast et äh, naistel peab olema õigus elada ilma vägivallata, siit see selge seos tulebki niisiis, ma arvan, et kõigil eelpool mainitud põhjustel äh, on mul väga hea meel, et kolleegid on sellise algatusega välja juht-, tulnud, nad on koostanud sellise suulise küsimuse ja resolutsiooni, sest tegemist on tõepoolest väga olulise valdkonnaga. tegemist oli väga lühikese sissejuhatusega ja nüüd annan äh, võimaluse saadikutel sõna võtta, Rose Materi on esimene sõnavõtt. Sì, eh, buonasera a tutti, grazie presidente, io anzitutto iniziavo scusan- eh,. tere kõigile ja kõigepealt ma tahaksin vabandada, et ma siia hiljaks jäin täna. täna on äärmiselt oluline päev eelarvekomisjonis, kus ma olen täisliige ja seetõttu ma vabandan ja ma tahaksin rõhutada veel kord, kui oluline see teema on ja mul on väga hea meel, et te, proua esinejana, võtsite vastu minu kaks muudatusettepanekut. ma tahtsin täna rääkida Rahvapartei variraportöörina nendes kahes suulises küsimuses ja ka sellepärast, et on äärmiselt äh, oluline äh, juhtida komisjoni ja nõukogu tähelepanu sellele väga olulisele küsimusele. mina tegin ettepaneku muuta suulise küsimuse esialgset teksti, see küsimus läks komisjonile. eriti küsimuse seda osa, kus räägitakse iga-aastasest ümarlauast. minu ettepanek oli, et meil võiks olla konverents, et me kasutaksime seda terminit. seega ei peaks siin enam sagedusele viitama samuti tahaksin soovitada mõningaid inimesi, kes sellel konverentsil võiksid osaleda, äh, poliitiliste organisatsioonide esindajad, kodanikeühiskonna esindajad, sotsiaalsete institutsioonide esindajad, avaliku sektori esindajad. minu arvates oleks äh, samuti äh, oluline meeles pidada, mis selle kõige eesmärk on me püüame anda suuremat hoogu selleks, et äh, poliitika oleks järjepidevam äh, võitluses naistevastase vägivallaga. niisiis äh, suur aitäh, esinaine, et te minu kaks muudatusettepanekut vastu võtite ja vabandan veel kord, et ma hiljaks jäin. aitäh, proua Peres. just, tänu, ma loomulikult jagan vajadust arvamust, et meie parlament peab avaldama arvamust äh, millegi sellise kohta, nagu seda on naistevastane vägivald, me peame seda võitlust pidama kõikidel poliitilistel tasandil. ma arvan, et on väga oluline, et see suuline küsimus esitataks. me e, peaksime vastu võtma resolutsiooni, mida toetaks kogu parlament, me peame selge häälega rääkima sel teemal kuid ma ei tea, kas meil on eh, piisavalt aega eh, suulise küsimuse teksti muutmiseks. ma nägin, et siin on üks selline väide, mis minu meelest ei ole eriti adekvaatne, nimelt öeldakse, et eh, üheski liikmesriigis ei ole saavutatud edu selle olukorra parandamiseks. mina arvan, et pole vähematki kahtlust selles, et, et kui me tahame probleemi lahendada, siis me peame aktsepteerima, et see, et see eksisteerib ja me peame eh, loomulikult probleemide lahendamisega tegelema, kuid me ei saa siiski öelda, et midagi ei tehta. seadusandlikul tasandil siiski võetakse kasutusele meetmeid, mis on väga olulised ning eh, kui lühiperspektiivis ei suudeta, suudeta statistikat muuta, on pikas perspektiivis tulemused siiski olemas. kõik eh, poliitikad, mis on suunatud ennetusse, haridusse, eh, samuti eh, ka spetsialistide väljakoolitamisse, neil ei ole võib-olla kohe homme tulemusi, kuid samas tegu on poliitikatega, mis on suunatud tulevikku, mis on vajalikud ja sellega seoses äh, me peame tunnistama, et nad siiski on efektiivsed, nii et sellega seoses mina hea meelega selle fraasi jätaks välja. ning see ei tähenda seda, et me ei ole olukorrast teadlikud. see tähendab seda, et me anname selge me anname selge eh, tähtaja ja räägime selgete sõnadega äh, Eh, eesmärkide saavutamisest, mis on olulised. Eh, suur tänu, proua Garcia Perez, nüüd üks kommentaar veel. me räägime eh, progressist, mis on saavutatud liikmesriikides, räägime edusammude võrdlemisest. võib olla küll nõus sellega, et äh, see ei ole ju tegelikult väga oluline äh, äh, lause selles suulises küsimuses. mina kujutan ette, et see lause võib küll välja jätta. mina sellest kamplikult kinni ei hoia. proua Sinclair ja siis proua, proua Kust. Uh, suur tänu, proua esinaine. lubage mul teile tunnustust avaldada kirgliku lähenemise eest sellele temaatikale. mina olen eh, seda tundnud ka oma, oma valimisringkonnas ja ma arvan, et eh, väga tähtis on riiklike tegevuskavade olemasolu ja muidugi kui mind siia valiti, ma ei saa Euroopa üleste seadusaktide vastu olla, aga ma tahaksin ikkagi, et võitlus naistevastase vägivalla vastu jätkuks, seega ma toetan teid. suur tänu, Pragosta. suur tänu, et te meile nii tähtsa küsimuse esitasite siin, see annab meile võimaluse täiskogul tõstatada nii oluline teema ja küsida, mida on tehtud nii paljude naiste heaks siin Euroopas sissejuhatavas lõigus öeldaksegi, et küsimus ei ole rahvatervises, küsimus on selles, mis põhjustab naistevastast vägivalda. see vägivald on inimväärikust solvav. tegemist ei ole mitte ebavõrdsuse küsimusega, vaid inimväärikuse küsimusega. ja see käib vastu meie oma väärtuste hartaga. ja veel kui me juba esitame küsimuse, siis tahaksime ka, et vastused oleksid üksikasjalised. meie naised pole isegi aga järele mõelnud, mida teha sellega, et naise kuju kasutatakse nii vulgaarselt, see ju moonutab naise kuvandit meedias. meil on ka uus direktiiv Piirideta dire-, dire-, televisioon, millele on lisatud eetikakoodeks, seda peaks kindlasti ära nimetama. ma ei tea, kas seda jõuab nimetada suulise küsimuse puhul, aga võib-olla siiski suur tänu kõigi nende arvamuste, sõnavõttude eest ja kommentaar proua Kostale. mina nõustun teiega, et küsimuse esitamine on väga tähtis. me peame suulise küsim-, suulist küsimust piirama aga resolutsiooni arutelul saame me kindlasti asju laiemalt arutada. mul on hea meel, et kolleegid meie lähenemisega nõus on ja nüüd sooviksin, et me kokkuleppele jõuaksime selle otsuse osas. kas komisjoni liikmed on suulise küsimuse vastuvõtmise poolt selle suulise muudatusettepanekuga, mille tegi proua Garcia Perez, kus selgitatakse, et me võtame lause, mis puudutab liikmesriikide edukust, ära tekstist. kellelgi vastu ei ole midagi, siis loeme selle teksti vastuvõetuks ilma hääletuseta. oleme üksmeelselt nõus selle suulise küsimuse esitamise poolt. ja lõpuks tänan teid kõiki osalemast koosolekul, aga proua Bauer soovib veel midagi öelda. vabandage, jah, ma natukene hilinenult küll võtan sõna, aga ma tahaksin rõhutada, et ma toetan täielikult seda ettepanekut võtta ära see lause, mis puudutas liikmesriikide edukust või ebaedu probleemi lahendamisel kuna tegemist on üle-euroopalise probleemiga, siis äh, meil on niikuinii ühistegevust vaja ja seetõttu toetan ka mõtet võtta sisse väljend inimväärikus või naiste väärikus. seda on vaja märkida mitte lihtsalt rääkida siin võitlusest. niisugune väike täiendus. jah, suur tänu teile, proua Bauer. inimväärikus on meil resolutsiooni võetud ja kui me ükskord resolutsiooni ettepaneku aruteluni jõuame Äh, siis räägime ka sellest, kõigil on võimalus muudatusettepanekuid esitada. suulise küsimuse kohta äh, suulise küsimuse osas on äh, ilmselt kõik nõus proua Siia Verese suulise ettepanekuga, kõik on nõus siis veel kord suur tänu kõigile, sekretäriaadile suur tänu, suur tänu selle huvitava pärastlõuna eest ja homme hommikul kohtuvad koordinaatorid, et ära otsustada, kes valitakse soolise võrdõiguslikkuse instituudi ekspertideks. suur tänu veel kord ja kohtumiseni homme!